okei okay,, friends, uh, we start the meeting. Uh, lugupeetud kolleegid, alustame äh, tööd. kas me saame töötada nii, nagu päevakorra projektis ette nähtud? saame. ja te teate tõlke kohta, mis te, teil võimalik kuulata on ja meil on ka tulemas äh, Vienni äh, Kaubandus- ja Tööstuskoja külastajate rühm, kes äh, siis jälgib meie arutelusid, mis käsitlevad äh, töötajate lähetamist ja selle külastajate rühma on kutsunud proua Morin Chartier. ja nüüd jätkame kolmanda päevakorrapunktiga. ja see puudutab vanemate töötajate töötervishoiu ja töö, tervishoidu ja tööohutust. tegemist on pilootprojekti tutvustusega, mille on algatanud Euroopa Parlament ja annan sõna härra Kotpanini Euroopa Liidu OSHA-st, kes äh, tutvustab meile seda projekti. palun, teil on sõna aitäh, kas ma saaksin äh, hetkeks anda sõna komisjoni kolleegile? kui te olete selles kokku leppinud, siis palun. nii et proua Griefos äh, saab sõna komisjoni nimel. Thank you, Cher uh,. Good morning, ladies and gentlemen. aitäh. minu nimi on Theresa Mutinho, ma asendan proua Charlotte Greffossi, kes ei äh, saa täna siin olla. esmalt sooviks tänada Euroopa Parlamenti toetuse eest sellele teemale. parlamendi katseprojekt äh, vanemate töötajate tööt-, tervishoiu ja tööohutuse kohta on kindlasti aidanud meil käsitleda neid teemasid, mis äh, kaasnevad elanikkonna vananemisega. ma tänan ka äh, ametit äh, selle katseprojekti eduka läbiviimise eest, nad räägivad äh, paari minuti jooksul nende selle katseprojekti tulemustest ja me näeme, et see on väga oluline. Euroopa kõige suuremaks varanduseks on Euroopa inimesed, me peame tegema koostööd kõigil tasanditel, tagamaks seda, et kõik muuhulgas ka vanemad inimesed saaksid täiel määral oma potentsiaali äh, kasutada ja anda panuse ühiskonda ja tööturgu. komisjoni teenused, teenistused omistavad väga suurt tähelepanu vanemate töötajate töötervishoiule ja heaolule ja see tagab meile võimaluse pikemalt äh, ja ohutumalt töötada. Euroopa Liidu äh, töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistiku keskmes aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on just tegeleda demograafiliste muutuste ja tööealise elanikkonna vananemisega ja seetõttu on mul väga hea meel, et juba on läbi viidud konkreetseid meetmeid ja need äh, asjad, mida tehti selle katseprojekti raames, näiteks heade tavade vahetamine, kuidas parandada töötingimusi ja edendada äh, lõimimismeetmeid või siis ka äh, agentuuri poolt kampaania läbiviimine aastatel kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat kuus, seitseteist, et kuidas tagada ohutuid tervislikke töökohti kõigile vanuserühmadele. see aitab inimestel jääda tervemaks, töötada kauem, aga need on väga olulised ka tootlikkuse ja avalike ressursside jätkusuutlikkuse seisukohalt ja töötajate töötervishoid on väga oluline ka võttes arvesse eh, jätkuvaid konsultatsioone sotsiaalse sambaga seoses ja seetõttu soovime äh, käia kaasas muutustega meie ühiskonnas, uute töötingimustega ja Euroopa Liidu äh, sotsiaalpoliitika keskmes on alati olnud töötingimused ja need on ka meie aruteludes väga kesksel kohal, mis puudutab äh, vanemate töötajate töötervishoidu, tööohutust, siis äh, seda tuleb äh, käsitleda terviklikult ja äh, kaasata kõiki olulisi poliitikavaldkondi. selge on see, et väga oluline on kaasata kõiki osapooli ja tahaksin oma lühikese sõnavõttu lõpetada sellega, et rõhutaksin veel kord, et hea töötervishoid ja tööohutus ei ole oluline mitte ainult selleks, et töötajad saaksid kauem töötada, vaid see on oluline ka selleks, et tagada, et kui töötajad lähevad pensionile, on nende tervis endiselt hea. aitäh tähelepanu eest! To... aitäh ja nüüd annan siis äh, sõna Töötervishoiu ja Tööohutusametile. palun, härra Kopla. aitäh! tahaksin tuletada meelde Ähm, meetmetele, millised eesmärgid olid nende kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta otsusel, et edendada äh, töötervishoidu, tööohutust, äh, äh, parandada paremate tavade vahetust, edendada vanemate töötajate töötervishoiu ja tööohutust, tahaksime tuletada meelde neid äh, poliitikaid, mis on, mida on selleks välja töötatud ja vaadata, kuidas äh, liikmesriigid on neid äh, rakendanud, anda ähm, andmeid selleks, et oleks võimalik parandada poliitikate väljatöötamist ja toetada heade tavade vahetamist ettevõtjate, ettevõt-, ettevõtete tasandil. ja mõeldes nendele äh, eesmärkidele, käivitas agentuur äh,, käivitas amet kolmeaastase äh, projekti, kus siis oli eesmärgiks analüüsida olukorda erinevatel tasanditel. esmalt äh, uuriti, et millisel, millised on praegused teadusuuringute äh, tulemused, milline olukord on liikmesriikides, mis kontekstides teadusuuringute tulemusi rakendatakse töötati välja algatusi, võttes arvesse neid teadmisi üle kogu Euroopa, kuidas neid äh, poliitikaid ja, ja teadmisi ellu rakendatakse, kuidas äh, neid äh, rakendatud poliitikaid äh, ja strateegiaid töötajad tegelikult koh-, kogevad töökohal, et kuidas nad hindavad nende meetmete rakendamist ning äh, keskenduti kolmele valdkonnale. esiteks äh, vanemate äh, töötajate töötervishoid ja tööohutus või siis õigemini töötervishoid ja tööohutus kogu elu jooksul, sooküsimused, rehabilitatsioon ja tagasipöördumine tööle oluline on rõhutada, et see projekt kujundati niimoodi, et ei äh, Ähm, tegeldud mitte ainult äh, teabega, vaid sooviti mõjutada olukorda teadusuuringute kaudu, nii et äh, korraldati kakskümmend workshopi kümnes riigis üle kogu Euroopa, kus osales rohkem kui kakssada osalejat, ähm, sotsiaalpartnerite esindajaid, töö, äh, töötajaid, teadlasi, ja nii edasi. tegemist on esimese korraga, kui äh, osapooled äh, tõesti kokku said ja arutasid neid teemasid. me viisime läbi ka intervjuusid äh, kaheksakümne olulise eksperdiga kaheteistkümnest riigist ja käsitlesime seda, kuidas need poliitikad välja töötati, kuidas neid rakendati ja viisime läbi ka uuringuid töökohal ja organiseerisime arutelusid äh, töö, mm, ettevõtetes, muuhulgas ka VT, VKE-des, kus olid tööohutuse eest vastutajad, äh, osalejad, äh, eksperdid, kes said kokku, arutasid oma väljakutseid ja motivatsiooni ja raskusi ja meil oli ka saja osalejaga seminar, kus meil oli võimalus äh, ka äh, tervitada mõningaid selle komisjoni liikmeid ja, ja sõltumatuid eksperte, kes äh, siis osalesid ka väga stimuleerival arutelul ja lühidalt räägiks peamistest projekti väljunditest, mis on kirjas ka meie aruandes teile ja mida, kus te saate rohkem detaile. me töötasime välja kolmkümmend üks detailset äh, riigi aruannet, kus on võetud arvesse demograafilist olukorda, vanemate ja nooremate töötajate osakaalu ja konteksti, võttes arvesse majanduslikku olukorda, sotsiaalseid küsimusi ning see võimaldab aru saada äh, ajaloost ja poliitika kujunemisest ning meil oli ka meetmete analüüs mis puudutas poliitikaid, strateegiaid ja meetmeid, mis tugines nendele riigipõhistele aruannetele ning ekspertidega vii-, läbi viidud äh, intervjuudele ja workshop idele. ning äh, saame ka öelda, et viimastel aastatel kõik liikmesriigid on reforminud pensionisüsteeme selle protsessi käigus ning peaaegu kõik on äh, tõus-, tõstnud pensioniiga kolmekümne viiele aastale või, või isegi kõrgemale, ning järgneva, ainult mõned liikmed on võtnud kaasnevaid meetmeid, meetmeid selleks, et edendada töötervishoiu ja tööohutust, tagamaks seda, et pikenev tööelu äh, ei äh, mõjuta äh, pensioniikka jõudmist ja töötajate tervishoidu. on terve rida horisontaalseid meetmeid, mis puudutavad tervishoidu, õigussüsteemi ning me oma uuringute jooksul nägime, et ainult mõningatel liikmesriikidel oli ühtne poliitika Äh, sel-, tegelemaks vanemate töötajatega. Need raamistikud enamasti põhinesid äh, sellistel kontseptsioonidel nagu töövõimelisus äh, mm, ja mitte nii-öelda töövõimetusel ning sooviti pigem töö muuta jätkusuutlikumaks. Ehm, mõningates liikmesriikides on tegemist ühe ministeeriumiga, kes koordineerib seda tööd, äh, näiteks Soomes on see nii, teistes riikides äh, kor-, äh, töötavad koos erinevad ministeeriumid, oluline on aga kaasata erinevaid osapooli, meil oli ka arutelud, mis, analüüsid, mis puudutasid rehabilitatsiooni ja tööle tagasipöördumist erinevates liikmesriikides, ehm, näiteks äh, sellised strateegiad, mis puudutavad äh, inimeste tööle tagasipöördumist, äh, kui nende töövõimetus on seotud invaliidsuse töövõimetusega või pensionile jäämisega, vananemisega. ja väga oluline on varane sekkumine, struktureeritud Äh, rehabilitatsioon on äh, kõige edukam esimese kuue kuu jooksul alates äh, haigestumisest ja kui, mida pikemalt inimene koju jääb, seda väiksemad on tema šansid, et ta tööle tagasi pöördub. mitmes algatuses liikmesriikides on keskendutud sellele, et perearstid mm, suhtuksid tööle tagasipöördumisse kui positiivsesse tulemusse ja teeksid tööd selle nimel, et inimesed oleksid töövõimelised mitte saaksid äh, töövõimetuse. oluline on ka koordineerida mitmedistsiplinilisi äh, strateegiaid, kus võetakse arvesse ka isik, isiku omadusi, äh, oskusi ja töötingimusi, see on palju keerulisem, kui tegemist on väikeettevõtetega ning tehniline ja rahaline toetus aitaks tegeleda nende probleemidega ka selles äh, rühmas. ning innovatiivsed äh, praktikad töökohal on väga olulised, me intervjueerisime äh, mm, töötajaid, tööandjaid, eksperte, küsisime, et millised on nende kogemused, millised olid peamised takistused, mis tagas edu ning eriti just VKE-d tegelikult ei ole nende teemadega hakkama saanud ja need, kes on aru saanud, et neil on probleem või tekib probleem tulevikus, neil ei ole piisavalt äh, inimressurssi, et tegeleda nende probleemidega, eriti just mikro- ja VKE-des on tihti tegeldud lihtsalt äh, reageerimisega spetsiifilistele probleemidele, tavaliselt neil ei ole mingit kõikehõlmavat töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat ja mikroettevõtetes on äh, kõige olulisem äh, tööandja või omaniku ähm, suhtumine. aga me oleme neid, näinud ka häid äh, Äh, eeskujusid, äh, kuidas äh, on probleeme lahendatud nendes ettevõtetes, tihti on seal taga mingid toetusskeemid, sektoripõhised skeemid ja me näeme, et vaja on tõsta teadlikkust nende teemade kohta, mida saab teha, kuidas saab e-, välistelt ekspertidelt abi saada ning võttes kokku mõningaid üldisi tulemusi, siis me võime öelda, et liikmesriigiti on olukord väga erinev, demograafiline areng on liikmesriikides väga erinev, mõningates riikides tegelikult äh, aeglustub töötajate vananemine, teistes riikides kiireneb ning ähm, majanduslikud ähm, kriteeriumid on väga, tingimused on väga erinevad, kriisi mõju on väga erinev, mis puudutab pensioni ja tervishoidu, on ähm, poliitikad et paljudes liikmesriikides üksnes keskendutud ähm, töö ähm, pensioniea tõstmisele ähm, ja mitte niivõrd töötingimuste parandamisele. lähenemised on erinevad nendes riikides, kus töötingimuste olulisust aru saadakse selleks, et äh, tegeleda arenema elanikkonna probleemiga. Soomes, Norras, Austrias, Saksamaal on sellest aru saadud. mida me, milliseid järeldusi me saame teha? me saame teha järelduse, et meil on vaja parandada ennetamist kõigil tasanditel, see tähendab äh, head töötervishoiu, tööehitust kogu eluea vältel ning äh, mit-, mitme põlvkond, põlvkondadevaheliste kogemuste jagamist, meil on vaja mitmekesistada töö, töötajaid meil on vaja riskihindamist, meil on vaja äh, holistlikku lähenemist äh, heaolule töökohal, kus võetakse arvesse töötervishoiu ja tööohutuse mõju, muuhulgas ka töövõimelisuse kontseptsiooni ning toetus äh, ettevõtetele, eriti mikroettevõtetele, VKE-dele, sotsiaalne dialoog on oluline algatuste väljatöötamisel ja ka töökoha tasandil selleks, et tagada e, tõhus töötajate osalemine, meil on vaja lõimitud poliitikaid, mis hõlmaksid erinevaid poliitikavaldkondi nii et äh, kõik see töö, seda mõjutab ka ameti äh, töö meie kampaania raames me, see tervislike töökohtade kampaania on kõige suurem kampaania meil, see kestab kaks aastat, see puudutab kõiki vanuserühmi ja see toimub sel ja järgmisel aastal ning see teave, mis tuli parlamendi projekti jaoks, on olnud hindamatu selleks, et anda materjali selle kampaania jaoks, see teema valiti välja parlamendi otsuse tõttu ning kahekümne esimesel oktoobril ala, algava nädala raames siis kogu, üle kogu Euroopa edendatakse vastavate küsimuste käsitlemist ja materjali leiate meie veebileheküljelt. ning üritades praktilist materjali välja töötada, töötasime välja e-juhise, see on kättesaadav rohkem kui kolmekümnes riiklikus versioonis ja see on selline kasutajasõbralik vahend, mis aitab tööandjatel ja töötajatel hallata töötervishoidu, tööohutust, võttes arvesse vananevat tööjõudu ja see on, seal on praktilised eh, soovitused ja me üritame ka anda neile juhiseid, kus leida täiendavaid materjali. ja tead, selle uuringu eh, tulemused eh, tehakse kättesaadavaks ka andmete visualiseerimise kaudu, mis on mõeldud just sellisele sihtrühmale nagu teie ja me paneme lingid üles, kui see veebis kättesaatav, kättesaadavaks muutub, seal on võrdlused äh, erinevate riikide vahel, e-, võrreldakse erinevaid lähenemisi Euroopa Liidus, see on lihtsalt lühike ülevaade, mida ma teile selle aja jooksul anda sain, ma, mulle meeldiks, kui ta tuleks, annaks meile tagasisidet selle väga olulise algatuse äh, kohta, minu meelest oli see lähenemine väga hea, loodan, et äh, suutsime täita teie ootusi, aitäh! aitäh! tõesti saime isegi rohkem kui lihtsalt väikese ülevaate. ühe minuti annan veel sõna härra Kristjansonile, siis alustame hääletusega. aitäh, proua esimees, suur tänu William Kõbenile tehtud ettekande eest ja üleüldiselt suur-suur aitäh äh, selle eest, et teie asutus on töö, tervishoiu ja tööohutusalast teavitustööd teinud, sest te aitate sellega väga palju kaasa tööohutusele kogu Euroopa Liidus ja me hindame teie tööd. kui me võtsime vastu raporti töötervishoiu ja tööohutuse kohta, ja mina olin toona raportöör, siis me tegelikult võtsime endale ka kohustuse äh, Äh, võidelda töötervishoiu ja tööohutuse eest, me tõesti leidsime, et standardid peavad olema kestlikud ja just sellepärast me kutsume liikmesriike ja komisjoni üles, et välja töötaks korralikud äh, meetmed ja juhised äh, töötervishoiu kaitseks väga tähtis on, et ka vanematele töötajatele oleks ka integreerimisvõimalused ja et töökohtadel mõõtaks töötervishoiu ja tööohutuse kohta, nii et tõesti oli väga huvitav kuulda, mida on tehtud selle pilootprojekti raames ja ma kutsun komisjoni ja liikmesriike üles teie nõud kuulda võtma ja loodan, et teie oma tähtsat tööd jätkate. aitäh! vabandust, äh, proua Jaslovetska, muidugi ka teie saate sõna. ja suur tänu selle ülevaate eest. ma arvan, et mõeldes demokraatlike probleemide peale, praegusel ajal on tõesti väga tähtis tegeleda töötervishoiu ja tööohutusega, eriti just vanemate inimeste puhul. Teie oma raportis äh, tõite välja selle, et äh, suuremal osal juhtudel ei ole täiuslikke lahendusi või häid lahendusi ja seda sellepärast, et meil on puudu ressurssidest te arvate, et põhjuseks ongi just ressursside puudus ja teiseks liikmesriigid äh, vahetavad omavahel kogemusi, teie olete need äh, meetmed välja töötanud ja oleks tõesti väga hea, kui äh, need juhised äh, leiaksid rakendust kõikides liikmesriikides, arvatavasti see siiski nii ei lähe. siis üks konkreetne näide võib-olla, et võiksite meile tuua selle kohta, mida saaks teha ära nii, et need juhised siiski kõikides liikmesriikides ellu viidakse. nii et võib-olla lühike vastus teie poolt siis jah, aitäh nende kommentaaride eest ja aitäh ka selle küsimuse eest. ma arvan, et üks eeliseid, mis meil siin Euroopas on, see on see, et olukord on erinevad ja eriti just Põhja-Euroopa riikides äh, hakati palju varem mõtlema vananevate töötajate peale juba seitsmekümnendatel aastatel ja see annab meile tegelikult võimaluse neilt õppida sealt me näeme erinevaid näiteid selle kohta, kuidas erinevaid poliitikaid tuleb omavahel koordineerida. eriti just äh, tõesti tõhus rehabiliteerimine äh, ja tööturule taasintegreerimine on väga tähtis. Äh, väga tähtis on, et vananev tööjõud oleks tööturule kaasatud ja et Äh, ka tööandja näeks, et võib-olla tuleb töökohal teha teatud kohandusi selleks, et äh, teatud probleemidega vananev töötaja siiski saaks uuesti tööle naasta. nii et tõesti on terve rida näiteid, äh, mida on võimalik siis omavahel jagada ja mida meie uuring ka välja tõi. ja peale selle juhised, meetmed, samamoodi väga palju erinevaid võimalusi, mida võib siis erinevatel töökohtadel rakendada aitäh ja proua McIntyre saab ka veel sõna lühikeseks märkuseks. aitäh, tegemist on väga tähtsa küsimusega. tõesti on väga kahju, et meil ei ole piisavalt aega, et kõik saaksid selles arutelus osaleda. mina leian, et äh, tööandjatel on täpselt Äh, ühesugune vastutus töötajate tervishoiu ja tööohutuse alal nii vanale, vanade töötajate kui ka üleüldiselt töötajate ees, et sellepärast äh, töötaja vanus ei peaks olema vabanduseks mitte vananevaid töövõtjaid tööle võtta. ja meil on tõesti vaja riskianalüüsi just äh, vananevate, vanemate töötajate kohta äkki me peaksime ka rohkem huvi üles näitama, mulle jääb tunne, et äh, suurem osa meist ju ka ei kavatse viiekümne, kuuekümne aastaselt pensionile minna, sest me tunneme, et me oleme veel piisavalt terved. ja näiteks Ühendkuningriigis vastav asutus leidis et, et kuuskümmend kaks protsenti viiekümneaastaseid inimesi leidis, et nemad leiavad, et nemad on veel igavesti terved ähm nii et meil on üha vähem ka vanemaid töötajaid, kes nii-öelda ei saa hakkama, nii et meil on tõesti vaja meetmeid, millega toetada liikmesriike selleks, et meil oleksid paigas poliitikaga, millega töövõtjad saavad võimalikult pikalt siis osaleda tööturul. aitäh, proua McIntyre! proua Slovetska uuesti. jah olen täiesti nõus. demograafiline areng on ka midagi, millega meie komisjon peaks tegelema ja ma tahaksin äh, esitada siin palve, et me tõesti ühel koosolekul räägiks ka pikemalt demograafilistest arengutest, sellepärast et me saaksime seda küsimust ka erinevatest vaatenurkadest vaadata. aitäh! jah, see on tõesti üks küsimusi, millega me oleme juba tegelenud ja tegeleme ka tulevikus. nii et äh, proua Jaslovetska ettepanekuga siis arvestame ja katsume leida aega, koha ja siis ka inimesed ja küsimused, äh, kellega ja mida siis arutada. mõnel komisjoni koosolekul, kuid praegu kahjuks tuleb meil see arutelu lõpetada, kui olete nõus sest tõesti, meil tuleb mine edasi. jah, lihtsalt üks soovitus, ütleb härra Calvet Chambon. ma olen väga palju demograafia küsimustega tegelenud ja võib-olla oleks äh, mõistlik äh, sellel kohtumisel tõesti ka siis äh, EHO ja Äh, meie komisjon kokku panna. jah, tõesti, see on väga huvitav ettepanek. tõesti, meil tuleb tegeleda väga noorte ja ka vanade töötajatega ja meil tuleb kuidagi leida siis võimalusi ka neile tööjõuturul koha leidmiseks. Läheme nüüd hääletuse juurde, kas teil on hääletuskaardid kaasas? me alustame globaliseerumisega kohanemise fondist. see puudutab siis äh, petrooleumi ja keemiatooted Eestis, Eestist, kes on poolt ja tegemist on siiski elektroonilise hääletusega, ütleb proua esimees ja avab hääletuse. hääletus on lõppenud Uh, and the vote is closed. hääletus on lõppenud. meil on üks hääl üle Rahvaparteist. nelikümmend neli kuue vastu. edasi Euroopa lennundusstrateegia, kompromissettepanek D, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek neliteist, see langeb ära. nüüd läheme lõige üks A juurde, muudatusettepanek kakskümmend kuus tegemist on osade kaupa hääletusega, mida on taotlenud sotsiaaldemokraadid, kus on öeldud, et äh, toonitab siis, et lennundussektor ja siis edasi konkurents, kes on poolt, vastu, erapooletu. tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. Uh, and the, uh, the vote is closed. hääletus on lõppenud. It's rejected tagasi lükatud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek F poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Hush, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis. järgmise lehekülje allosas, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek G poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kompromissettepanek J poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ko-, muudatus, kompromissettepanek ka poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend üks langeb ära, kompromissettepanek M poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek N poolt vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks poolt. hääletame siis selle üle, et kaasa arvatud ähm, äh, maandamisõigustest keeldumine või nende tagasi võetud. ehk et maandumisõiguse tagasivõtmine või sellest keeldumine, kes poolt, vastu, erapooletu, võib olla tagasi lükatud, aga pole kindel, nii et kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kontrollime. kaheksakümmend. Uh, the vote is closed. The vote is closed. hääletus on lõppenud. Amendment eighty is carried uh.... vastu võetud kaheksakümmend kaks siiski kaheksakümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek O poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt koos suulise muudatusettepanekuga siis, jah? kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sada poolt, vastu, erapooletu. tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, sada üks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. sada kaks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada kolm poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, sada neli poolt vastu, elab. seda tuleb siiski kontrollida. sada neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaksteist poolt, vastu erapooletu vastu võetud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek kuu poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek R poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, muudatusettepanek sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek S poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd hääletus äh, arvamuse eelnõu üle muudetud kujul. hääletus on lõppenud. ja kui olete lõpetanud, härra Kaasa ei osalegi selles hääletuses või? siis on hääletus lõppenud. nelikümmend kuus kuue vastu aitäh kogu tehtud töö eest. Läheme nüüd edasi. siseveelaevanduse kutsekvalifikatsioonide tunnustamise juurde ja muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Hush aga soovite kontrollida? kontrollime, kuuskümmend viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromissettepanek Hush, kes poolt, vastu, erapooletu, kontroll. kompromissettepanek Hush, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromissettepanek I, kes poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida, hääletus on alanud. kompromissettepanek I, hääletus on nüüd lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend üks suuline muudatusettepanek, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. muudatusettepanek kuusteist, hääletus on alanud. ja hääletus on ka kohe lõppenud, vastu võetud artikkel äh,, lõige üksteist, muudatusettepanek seitsekümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tuleb kontrollida, muudatusettepanek kakskümmend, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kakskümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek J poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletu vastu võetud. kontrollime, seitsekümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud kompromissettepanek K poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek M poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletu. kontrollime. kaheksakümmend neli, hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek N poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vast-, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks kolmkümmend üks, suuline muudatusettepanek kus muudetakse sõna miinimum siis nõutuks. kas keegi on vastu, ei ole? siis hääletame selle üle kolmkümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend üks. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis, aga kontrollime üheksakümmend nelja. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. saalist öeldakse, et jäin hiljaks, aga sellegipoolest on vastu võetud, ütleb esimees. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu. kontrollime üheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm ja üheksakümmend üheksa üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. kontrollime. kolmkümmend kolm ja üheksakümmend üheksa üheskoos, hääletus on alanud. hääletus lõppes. ja vastu võetud. kolmkümmend neli ja sada üheskoos, hääletus algas. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kolmkümmend neli ja sada, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend viis poolt. vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks poolt. vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada neli poolt vastu, langeb ära, vabandust, kolmkümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, muudatusettepanek sada kuus poolt vastu, erapooletu nii et sada kuus kohe. sada kuus, kes poolt? vastu. kontrollime. sada kuus, hääletus on alanud. sada kuus ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend, sada üksteist üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu kontrollime. nelikümmend ja sada üksteist hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. jah, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. nelikümmend viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaks, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt. vastu, erapooletu. vastu võet-, vastu võetud, vastu võetud ikkagi, jah. kolm poolt, vastu erapooletu. tundub, et tuleb kontrollida. muudatusettepanek kolm. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromissettepanek A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek C poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu. kontrollime kaheksa hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud, järgmiseks viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kompromissettepanek E poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, F, kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek G poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend seitse, esimene osa muudatusettepanekust kuuskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime. muudatusettepanek kuuskümmend neli. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud üks, ühe häälega. teine osa on tagasi võetud. nii et lähme kohe muudatusettepaneku üksteist juurde, kes poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. kontrollime seda viimast, Lynn Boylani oma muudatusettepanekut, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend üheksa poolt, nüüd hääletame arvamuse eelnõu üle muudetud kujul, tegemist on elektroonilise hääletusega ja hääletus algas. hääletus lõppes. nelikümmend neli kaheksa vastu. palju õnne Lynn Boylanile suurepäraselt tehtud töö eest okei okay. uh,, this is. hästi. tulemused on nüüd sellised. ning eh, eh, nüüd räägime EL-i võimalustest parandada ravimite kättesaadavust. ainult üks fraktsioon toetab kompromissmuudatusettepanekud, nii et komisjoni otsustada on, kas otsustame või mi-, äh, kas hääletame või mitte. elektrooniline hääletus, äh, seega hääletus on nüüd alanud. siin on väga palju kompromisse ja ainult mõnda neist toetab üks äh, fraktsioon, nii EFTD. nii et kas me hääletame seda? kas ma võiksin ütelda, et olgugi, et äh, minu fraktsioon ei ole ühelegi kompromissile allkirja andnud, me võiksime mõningad neid toetada, nii et ma usun, et oleks demokraatlik jätkata ikkagi hääletusega. kas teised fraktsioonid on sellega nõus? hästi, sellisel juhul hääletame. Compromise D, those in favor. kompromiss D, kes on nõus, äh, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksateist poolt, vastu, erapooletud, ei ole selge. ja siis hääletame muudatusettepanek üheksateist. hääletus on nüüd lõppenud. Can we repeat it? We open it again. Nineteen, right? Amendment nineteen. Wasn't it clear? No, no. okei okay., the secretariat. hästi, sekretäriaat soovitab et me hääletaksime veel kord, sest see ei olnud selge. muudatusettepanek üheksateist. And uh, the vote is now open. üheksateistkümnes elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Vote is now closed. hääletus on nüüd lõppenud That one is adopted. heaks kiidetud. Amendment fifty. muudatus viiskümmend kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? I think we have to have it electronically. peame hääletama elektrooniliselt. viiskümmend kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud. ma ei näe küll tulemusi. Compromise E. Compromise E, those in favor. kompromiss E, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, ei, see langeb ära. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud saalist öeldakse, et võib-olla oli siiski vastu võetud. Shall we check amendment twenty? kas me peaksime kontrollima kahekümne seitsmendat, hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see oli küll väga selge nüüd, ütleb esimees. aga kontrollime, kompromiss F hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud ja tagasi lükatud 31. Yes, 31. Amendment 31, 31, those in favor. kolmkümmend üks. ah ei, need on äh, tagasi võetud. kolmkümmend neli. poolt, vastu, erapooletud kontrollime masinaga. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend viis, kas jah? poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend viis on tagasi võetud. kompromissi Ott poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu ja erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss äh, I. ei kontrollime kolmekümne seitsmendat, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontroll, kontrollime J-i. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud muudatus kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see on kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. K poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. L poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M poolt niisiis. Amendment seventy three. seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli. kontrollime seitsmekümne kolmandat, hääletus on alanud hääletus on alanud, seitsekümmend kolm kontrollime. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. seitsekümmend neli, kas peame seda hääletama? Mm uh, compatible here. 80. Okay. No, it's withdrawn. But then we go to um, uh, yeah. 83, please. Well, that uh, voting result. Niisiis. kaheksakümmend kolm nüüd eelmise hääletuse valguses. kõik teised langevad ära. kaheksakümmend kolm, me peame seda nüüd hääletama kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kaheksakümne kolmandat, hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss A, teised on tagasi võetud poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist on järgmine, hääletame, hääletus on e poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu arvamust mu koos muudatustega elektrooniliselt hääletus on nüüd alanud. And the vote. hääletus on nüüd lõppenud. And the raportöör wants to take the floor, yes, madam. raportöör soovib sõna, palun proua meile. Sii, madam. jah, aitäh, lugupeetud äh, esimees. ma tahaksin äh, muidugi mõista tänada kõiki variraportööre ja kõiki kaastöötajaid, kes äh, väga heas õhkkonnas töötasid selle äärmiselt tehnilise raporti kallal ja mida ma tahtsingi väga tehnilisena käsitleda. selle tulemuseks äh, on neutraalsus, kuid äh, kokku tehti kaheksakümmend viis muudatusettepanekut, mis kõik väga harmooniliselt äh, mõne erandiga parandasid algset teksti, mis muidugi äh, pidi piirduma teatud äh, hulga tähemärkidega. tahaksin tänada ka variraportööride koosolekul osalenuid ja seal õnnestus meile kaasata ligi üheksakümmend protsenti soovidest, mis esitati. muidugi olen väga kurb selle tulemuse üle, mis Äh, on võib-olla esimene juhtum siin komisjonis üldse või väga tihti ei ole seda võib-olla juhtunud, ma võtan selle teadmiseks. ja pean ütlema, et lõpptulemusena olen, äh, suhtun sellesse hääletusse äh, täiesti erapooletult. Te kindlasti teate, et üha enam on euroskeptikuid. mina kogu töö vältel jätsin selle aga kõrvale. aga äh, nüüd sellest tulenevalt võib-olla meie komisjon ei avalda oma arvamust, tuletan meelde, et meie komisjon on sotsiaalküsimuste komisjon, kõik muudatused, mis sisse viisid, äh, ka äh, olid sellesuunalised, juurdepääs ravimitele kõigile on hädavajalik et ma ei ole pettunud, aga kergelt kurb, vabandan. Äh, aga selle maskeraadi pärast, äh, mis on peale surutud meile poliitilise aparaadi poolt, äh, jättes kõrvale meie töö ja kolleegide töö, keda tänan veel kord. aitäh, härra Kaasa soovis ka sõna jah, kas võiksime palun järgmise raporti hääletuse juurde minna no,? Is... jah, nii me teeme. tegemist on Pirinski raportiga. ja see on siis järgmine hääletus. alustame kompromissiga üks häälet-, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaks, poolt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 Stand up, stand up. inimestel, kes seda soovivad, palutakse püsti tõusta. kompromiss kolm. <laughs> Stand up. On this one. Do we have it? And I guess Agnes also uh, will stand up. It's uh, enough to have a roll. jah, tõesti, teid on piisavalt selleks, et kompromiss kolme elektrooniliselt hääletada, eks teeme siis seda. hääletus on alanud. kompromiss kolm. ka härra Berinski on kursis hääletus on endiselt alanud, avatud. kompromiss kolmes, Berinski raport. ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud ma nüüd ei näinud, mis tulemus oli, peame kontrollima palun, viiskümmend, hääletus on alanud. kontrollime. tagasi lükatud kahe häälega. Läheme edasi. kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud peame kontrollima kaheksateistkümnendat ka. hääletus on nüüd alanud. hääletus on nüüd lõppenud. ja Rahvaparteist on üks liigne hääletaja meil. kas need on kõik korras ja, ja tagasi lükatud? kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, äh, heaks kiidetud muudatus kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud. E, peame kontrollima, neljakümne neljandat hääletus on nüüd avatud. nüüd lõppenud. heaks kiidetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss äh, A kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, me peame kontrollima, kuuekümne esimest hääletus on nüüd alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss üheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kuuekümne seitsmendat, jah, tulemus ei olnud päris selge. hääletus on nüüd alanud. nüüd on lõppenud heaks kiidetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et heaks kiidetud kontrollime seitsmekümne teist. hääletus on nüüd alanud. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. seitsekümmend viis, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud saalist nõutakse elektroonilist hääletust. härra Prinski palub elektroonilist hääletust. esimees ütleb jah. jah, roll call vote. Yes, there are more than 40 votes for that. jah, üle neljakümne toetaja, nii et hääletame siis. Äh, ja nüüd on hääletus alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. nelikümmend kolm häält poolt ja kaks vastu heaks kiidetud. aitäh. aitäh teile selle raporti eest, härra Prinski ja me lisame siis selle protokolli. tööandja. Okay, uh, we proceed with point nine on the agenda. ja jätkame üheksanda päevakorrapunktiga pidev õpe Euroopa kvalifikatsiooniraamistik. ja ootan, et siin äh, ruumis veidi rahulikumaks jääks, äh, aga kuna härra Hendelit siin ei ole, siis annan sõna kaasraportööridele, äh, kaastoet- äh,, ja sõna saab proua Šoidrova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 väga hästi kirjeldab tänast äh, olukorda ja toob välja Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku nõrgad kohad, toetab Euroopa Komisjoni kavatsust uuendada seda kvalifikatsiooniraamistikku. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik on väga oluline kodu, kodanike jaoks, aga ka Euroopa Liidu jaoks tervikuna ning töö, ka tööturu jaoks see raamistik on väga oluline haridussüsteemide jaoks ja selleks, et oleks võimalik luua ühist Euroopa haridusruumi. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik põhimõtteliselt täidab neid eesmärke, aga me näeme, et vaja on seda uuendada ja selle rakendatavust parandada selleks, et oleks võimalik tõesti vastata ootustele ning Euroopa Komisjon on tulnud välja ettepanekuga, mis minu arvates on väga hea ja raportöör võttis arvesse komisjoni ettepanekut oma raporti koostamisel ja kvalifikatsiooniraamistiku eesmärgiks peab olema see, et inimesed saaksid pärast tööle asuda äh, ja Euroopa haridussüsteemid peaksid kasu saama sellest kvalifikatsiooniraamistikust. haridussüsteemide reformile võib see samuti olla kasulik ning me peame sellega seoses samuti rääkima tööhõivest, me peame rääkima ka koostööst kolmandate riikidega ning härra Hendeli raportis on sellest kõigest juttu. ja põhimõtteliselt on minu meelest kolleegi raport väga heaks aluseks edasiste arutelude jaoks. ma arvan, et me peame mõtlema selle üle järele, et Euroopa kvalifikatsiooniraamistikku oleks vaja pidevalt uuendada ja kolleeg on seda ka maininud ühena võimalustest. ma arvan, et on võimalik e- esitada veel ka muudatusettepanekuid ja me teeme seda ka. lugupeetud kolleegid, mul on hea meel arutada seda dokumenti, aga ma viitaksin ka sellele, et Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku läbivaatamine on üks osa niinimetatud uute oskuste tegevuskavast ja nii selles kontekstis me peaksime seda ka nägema, see on üks äh, asjadest, mis võimaldab parandada olukorda tööturul, parandada tööhõive määra, parandada liikuvust tegemist on väga hea ja konkreetse instrumendiga, millega Euroopa Liit äh, saab anda panuse olukorra parandamisse. ma toetan kolleegi ettepanekut ähm, ja mul on hea meel selle arutelu üle ja ma kindlasti esitan ise ka muudatusettepanekuid, aitäh! aitäh, ma ütleksin ka omalt poolt paar sõna mõnedel liikmesriikid liikmesriikidel on olnud kaebusi seoses äh, Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. meil on isegi kaks või rohkem muudatusettepanekut, kes ei ole oma äh, kvalifikatsiooniraamistikku esitanud, neil paluti seda teha kahe tuhande kaheksandal aastal äh, ja kahe tuhande kümnendal aastal ja siiani nad seda teinud ei ole ma ei arva, et me peaksime praegu viivitama, kui me soovime mingisuguseid uusi aspekte lisanda, lisada sellele kvalifikatsiooniraamistikule, siis me peame sellega algust tegema. mul on ka mõned küsimused komisjonile, millega oleks vaja tegeleda, kuidas tegeleda Äh, hinnata neid äh, kvalifika-, seda kvalifikatsiooni, mida on saadud äh, mitteformaalse õppe käigus. me oleme korduvalt öelnud, et vaja on seda arvesse võtta ja meil on vaja teada, et milliseid konkreetseid samme kavatseb komisjon teha selles küsimuses ja kas nad on meiega nõus mõned liikmesriigid on leidnud võimaluse selliseid asju arvesse võtta ja me peame vaatama, et kuidas me saaksime neilt õppida, eriti mitteametlikku õpet tuleb arvesse võtta ja see ei ole üldse seotud äh, kvalifikatsiooniraamistikuga praegu ja liikmesriikide süsteemides äh, seda ka eriti palju arvesse ei võeta, aga selline õpe on palju tavalisem äh, inimeste puhul, kelle sotsiaalmajanduslik taust on äh, mitte nii eriti hea ja me peame äh, seda arvesse võtma läbi selle kvalifikatsiooniraamistiku uuendamise puhul ja kuidas komisjon kavatseb õppimist arvesse võtta niimoodi, et see ei suurendaks halduskoormust liikmesriikidele, mõjutaks nende õppekavasid meil peaks olema õppimis, õpet, õpitulemustele keskenduv süsteem. oluline on, et see, seda määratletaks niimoodi, et äh, see tõesti peegeldaks äh, igasugusel eesmärgil toimuvat õppimist või koolitust. Need on siis minu küsimused komisjonile, aga nüüd äh, võtaks ette kõnelejate nimekirja kõigepealt ja järgmine kaasautor on siis proua Zitmanska, teil on sõna, palun. aitäh, esmalt sooviks tänada raportööri selle resolutsiooni ja küsimuse teksti eest. mul on hea meel, et me ei võta siin arvesse ainult Euroopa Liidu territooriumit, vaid me tegeleme ka sellega, kuidas tunnustada kolmandate riikide kvalifikatsioone ja kuidas parandada ja kiirendada sellist tunnustamist, see on väga oluline, eriti võttes arvesse Euroopa Liidu lähiümbruskonda, nagu näiteks Ukrainat. tekstis on seda mitte nii palju käsitletud ja mulle meeldiks, kui seda piirkonda ja neid küsimusi siiski arvesse võetaks ja siin ka tehnilisi küsimusi, mis on komisjoni vastutusalas. kuidas kavatseb komisjon tegeleda nende ebaküladega, mida siin ähm, liikmesriikides esinevad või siin on juttu omapäradest. Äh, meil on vaja selget vastust sellele, kuidas kavatsetakse eripärasid arvesse võtta. proua Veiber, palun. aitäh. ma saan aru, et me käsitleme küsimust ja resolutsiooni eraldi, ehkki tegelikult me teeme seda menetluslikest äh, põhjustest lähtudes, aga kui me sisuliselt asju vaatame, siis me ei saa neid lahus hoida. ma olen teiega täiesti nõus, mida teie ütlesite, proua esinaine, selle kohta, et kuidas komisjon käsitleb mitteformaalse ja õppeküsimust, et kui me räägime uute oskuste tegevuskavast, siis on see väga olulise tähtsusega element ja seda peab peegeldama ka kvalifikatsiooniraamistik, eriti kui me räägime pidevõppest. ja ma arvan, et äh, see peaks kajastuma ka meie küsimuses ja resolutsiooni ettepanekus, aga samal ajal tõepoolest see teema on väga palju keerukam see on seotud ka sellega, kuidas Euroopa Liit ja Euroopa Liidu tööturg, et millises suhtes äh, on äh, need äh, naaberpiirkonnaga arvesse tuleb võtta rännet, seda kõike peaks kajastama ka resolutsioonis ja ma olen kindel, et muudatusettepanekute kaudu on võimalik ka seda resolutsiooni ettepanekut paremaks muuta selles aspektis aitäh. aitäh, Joao Pimenta Lopes ei ole siin. kas keegi esindab siin kuue fraktsiooni? aga kui ei esinda, siis anname sõna proua Ždanokale Roheliste fraktsioonist. aitäh. me oleme täiesti nõus neid kaalutlusi, millest just rääkis oma, meie esinaine, et kvalifikatsiooniraamistiku eesmärke ei ole täiel määral saavutatud ja seetõttu on vaja süsteem läbi vaadata ja uut, uus äh, nõukogu soovitus koostada. ma täiesti toetan eelkõnelejate märkusi, et vaja on tegeleda mitteformaalse õppega. ja teine suur probleem on see, et äh, kvalifikatsiooniraamistik peab olema seotud äh, tööturuga, paljudest liikmesriikilt, näiteks minu äh, koduriigis on liiga palju toodetud turunduse ja õigusala eksperte aga on liiga vähe insenere ja arvutispetsialiste, nii et meil on vaja liikmesriikide ja Euroopa Liidu meetodeid äh, kombineerida, et äh, haridus oleks paremini kooskõlas tööturu vajadustega. ja kuna ma olen ka petitsioonide, petitsioonikomisjoni liige, siis ma pean ütlema, et me oleme saanud väga palju petitsioone, mis puudutavad kvalifikatsiooni tunnustamist ja eriti Ida-Euroopa riikidest. eile oli meil just kuulamine, kus osales palju eksperte ning äh, me nägime, kui suur probleem see on ja seda juba pelgalt petitsioonide arvu põhjal. ja mul on väga hea meel, et tööhõivekomisjon on nimetanud mind ka inimeseks, kes ähm, jälgib seda, et milliseid petitsioone esitatakse seoses ähm, tööhõivekomisjoni valdkonnaga äh, ja see, see probleem ei puuduta siis mitte ainult kolmandate riikide kodanikke, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikke. nii et loodetavasti me saame siin äh, veel esitada muudatusettepanekuid ja siis õnnestub meil esitada hea resolutsioon ja suuline küsimus. proua Agea, palun. aitäh, proua esinaine ka mina tahaks äh, variraportööri tänada äh, resolutsiooni ettepaneku esimese versiooni eest, millega me saame tööd teha. mul on mõningad kahtlused, mõningad märkused ja ka mõned asjad, mida ma tahaksin siin omalt poolt äh, panustada, et kui siin on tegemist pideva õppega, siis selle taga on see, et paljudes liikmesriikides on tööturul olukord nii ebakindel, et pidevalt on vaja äh, eriala vahetada, on vaja mõelda, et mida teha võitlemaks äh, töökohtade kadumisega ja kui ma mõtlen siin näiteks haridussüsteemidele ja nende moderniseerimisele, siis äh, see, see moderniseerimine soodustab sellist tööturusüsteemi, mis äh, põhineb ainult konkurentsil, pidurdamatul liberalismil ja teataval määral on äh, täiesti e ja see muutis mitmed riigid siis, äh, puudutas nende konkurentsivõimet, samas meie räägime sellest, et me peame pidevalt äh, moderniseerima, jälle ümber kvalifitseerima me peame ikkagi muudatustega kaasa minema, aga samas me näeme, et need muudatused on tõesti liiale minevad ning tihtilugu inimesed ei oska kuidagi nendega kaasas käia. ja veel üks asi, me räägime väga tihti formaalsest ja mitteformaalsest õppest, aga me peaksime samuti keskenduma sellele, mis äh, liikmesriikide koolitussüsteemi iseloomustab. selleks, et äh, mitte ei läheks meil kaduma äh, kogu see pärand, mis on meile omane ja mida me saame edasi anda neile, keda me koolitame ja õpetame. kvalifikatsioonide tunnustamine on väga oluline küsimus võttes arvesse ka rändevooge, kellega me peame toime tulema või siis kas või selleks, et üritada mõista, millised võiksid olla need sektorid, kus on vaja veel inimesi koolitada vastavalt kontekstile, vastavalt suhtumisele, samuti eale. me peaksime pakkuma erinevaid võimalusi vastavalt ka sellele, millised on õpet vajavad inimesed ja samuti me peame säilitama omaenda kultuuripärandit. Itaalia kvalifikatsioonide tunnustamises on jäänud äh, maha kahjuks. ja ma usun, et minu koduriik on ainus, kus ei ole veel äh, jõustatud äh, kvalifikatsioonide raamistikku ja see on seda enam äh, Äh, problemaatiline, sellepärast et äh, minu koduriik võtab ju esimesena vastu väga palju sisserändajaid, selle, seetõttu on meil vaja ka tõhusat vahendit. et äh, toime tulla jätkusuutlikult rändevoogudega. aga kindlasti saadame omad märkused ka raportöörile, aitäh! Thank you, Mr Maita! aitäh! härra Martin. aitäh tõepoolest, parem koolituse diplomite tunnustamine oleks vajalik Euroopas, kus haridussüsteemid on hetkel veel liiga erinevad ja ei võimalda eh, suurt liikuvust. Euroopa Liit on juba varasemalt üritanud koolitusi eh, ühtlustada kahe tuhandendatel aastatel loodi äh, uus kõrgharidussüsteem äh, põhiõppe kõrghariduses, äh, mis on kolmeaastane, pluss siis eraldi kraadiõpet aga nüüd me näeme, et äh, keskkool pluss viis aastat äh, ehk siis äh, magistriõpe, see on enam-vähem sama, aga mis puudutab doktoriõpet, siis siin on erinevad tulemused ning bakalaureuse inglise, anglosaksi süsteemis on ka jälle teistmoodi lisaks sellele on see küsimus seotud ka liikuvusega parem tunnustamine aitaks edendada töötajate liikuvust ning kuid äh, sellest tulenevalt äh, äh, viidaks kokku palkade tase, lähtudes madalamatest palkadest ning see viiks üldise vaesustumiseni ja selleni, et inimesed juuritaks nende kodupinnasest välja ning nad peaksid tuhandete kilomeetrite kaugusel oma kodukohast olema. rändevood on ilmselgeks taustaks, siin ei räägita mitte ainult kvalifikatsiooni tunnustamisest eurooplaste puhul Euroopas, mis oleks juba päris kena saavutus, vaid me räägime ka sellest, et, et tuleks tunnustada välisriikide tunnistusi selleks, et lihtsustada sisserändajate integreerimist. see on siis see uus sõjahobune alla kuue kuuse ajaga tuleb neile tööd leida, me ei suuda seda oma noortelegi leida me ei suuda isegi omaenda koolitusi kokku viia, proua Morin Chartier, sellega lõpetasin ja pean ütlema, et ega ma nii palju ei rääkinudki, kui mul tegelikult öelda oleks olnud. Madam Soidrova. proua Soidrova, palun järgmisena. aitäh. tahtsin äh, lisaks ka veel ühe kommentaari teha ja komisjoni esindajale küsimuse esitada, enne kui me muudatusettepanekuid siis teeme. nimelt me tegeleme ju siin praegusel hetkel parlamendi soovituse koostamisega nõukogule ja olukord on muutunud just pädevuste küsimuses. ja just sellepärast ma tahtsin komisjoni esindajatelt küsida järgmist. kas te võite tõesti arvestada liikmesriikide toetusega selleks, et meil oleks võimalik kvalifikatsiooniraamistikku tõesti ka suurel määral siis muuta. mina olen saanud informatsiooni, et liikmesriigid leiavad, et praegusel hetkel on liiga vara hakata raamistikku suuri muudatusi tegema, sellepärast et siinsed re-, senised reeglid ja raamistik on siiamaani rakendamata ja tegelikult seda ka teie kolleeg juba kinnitas. nii et äh, et tegemist ei ole mitte mingi suure muudatusega, vaid pigem muudatusega, mis laseb liikmesriikidel lihtsamalt ja paremini seda raamistikku rakendada. selleks peaks see muudatus ka sisse viidama. aitäh, härra Keerike, palun järgmisena. aitäh, proua esimees. kui me täna räägime Euroopa kutse äh, kvalifikatsiooniraamistikust ja pidevõppest, siis mina leian Euroopa Parlamendi saadik tervikuna, et see on tähtis, aga siiski tahaksin ühe punkti sisse tuua, mida eelmisel nädalal noorte emadega rääkides kuulsin. kindlasti nii noored emad kui ka emad üleüldiselt kuulevad, et kui sa jääd lapsepuhkusele, siis sa pead olema kindel, et sa hiljem siiski saad uuesti töö ja et kui sa kogu aeg mähkmeid pead vahetama ja söötma, toitma, kasima, kas sa siis lolliks ei lähe see on tegelikult noorte emade diskrimineerimine. Äh, vanemapuhkus on ka tegelikult tööaeg ja selle me peame sisse viima emaks olemine on raske ja seal õpitakse midagi, mida koolides ei ole võimalik õppida. emadel ja isadel on võimalik õppida asju, mida mujalt õppida ei saa ja kui nad uuesti pärast lapsepuhkuse lõppu tööle tulevad, siis on neil oskused, mida teistel ei ole ja ka siis, kui nad ise pärast äh, lapsepuhkust ettevõtte loovad. Need äh, inimesed tegelikult äh, panevad ka vundamendi oma laste pidevõppele ja kas me selle arutelu ajal ka arvestame vanemate soovide ja vajadustega. ma tõesti tahaks, et ähm, tulevikus öeldakse emadele, et äh, oi, ma kadestan sind kõige selle pärast, mida sa vanemapuhkuse ajal õpid, see on tõesti korralik haldustöö. Thank you, madam Sander. proua Sander. aitäh ma tahaksin äh, rõhku panna sellele, et meil on vaja sellist raamistikku, meil on vaja seda ka tõhustada ja tugevdada ja seda enam äh, piirialadel, kus äh, liikuvus on tegelikult igapäevane nähtus töötingimustes. tooksin ka ühe näite, paar päeva tagasi olin oma koduregioonis Põhja-Elsassis ja seal on suuri tasakaalutusi Saksa ja Prantsuse tööturu vahel Saksamaal on tõesti vaja palju tööjõudu, aga Prantsusmaal on suur tööpuudus. kui äh, te aga räägite neist küsimustest asjaga seotud inimestega ning koolitusasutustega, mm, esmaste koolitusasutuste kui ka elukestva koolitusega tegelevatega, siis me näeme, et on probleeme tunnustamisega nii diplomite kui oskuste puhul meie koolitame Prantsuse poole peal äh, inimesi välja, aga nende oskused ei leia tunnustamist äh, koha peal, üritame siis hakkama saada, töötame välja lahendusi, aga ma arvan, me peaksime suutma luua raamistiku, mis äh, oleks tugev ja vastaks olukorrale Euroopas, aitäh. Thank you, madam Muratšati. järgmisena proua Muratšati. soovisite sõna? Uh, kas on keegi teine veel, kes sõna soovib? ei? võib-olla komisjoni esindaja, kes soovib midagi lisada? The floor is yours Sorry um,. I just want to. Uh, ma tahtsin lihtsalt tänada kommentaaride eest. me vaatame nad kindlasti läbi. siin oli küsimus selle kohta, kas uh, liikmesriigid toetavad seda ettepanekut ja ma võin teile öelda, et praegusel hetkel me peame läbirääkimisi nõukogus, nii et me ei oska veel mitte midagi öelda, enne kui need läbirääkimised on lõppenud ja me peame ootama lihtsalt nende lõppu, aitäh! Thank you um,. Well since uh... aitäh! kuna härra Hendelit ei ole ikka veel siin, siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi hiljem aga selge on meie jaoks siin komisjonis see, et tegemise, et tegemist on ühe kõige tähtsama küsimusega meie äh, valdkonnas äh, kvalifikatsiooniga siis muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheksateistkümnes oktoober keskpäeval ja kahekümne üheksandal novembril tahaksime me selle siis oma komisjonis vastu võtta ja veel enne jõule täiskogul siis samamoodi edasi, päevakorrapunkt number kümme, oskuste garantii loomine. see on tegelikult seotud sellega, mida me kas just äsja arutasime ja kuna härra Hendelit ei ole veel kohal, siis anname kohe sõna kaasraportööridele ja ma loodan, et suurem osa teist on kohal. proua Morin Chartier saab kõigepealt sõna. suur aitäh! ma tahaksin kõigepealt tervitada resolutsiooni eelnõude ning samuti tööhõivekomisjoni sotsiaalküsimuste komisjoni esimehe Toomas Endeli tööd. ta on nüüd välja toonud äärmiselt olulise küsimuse kus peame oma jõud ühendama ja peame ka liikmesriigid äh, suutma kaasata. me oleme uhked selle algatuse üle, mis meie esimees on teinud seda teemat käsitledes. rahvapartei, minu fraktsioon on teinud muudatusettepanekuid selleks, et osaleda ja parendada äh, sõnastust. üheks keskseks punktiks siin on näidata et on olemas seos kvalifikatsioonita inimeste tööjõu vahel ning nõrga äh, liikmesriigi konkurentsivõime vahel. me ei saa Euroopa tasemel tahta äh, hoogustada majandust ja luua tööhõivet, aga samas, äh, kui me ei arvesta nendega, kellel ei ole lihtsalt kvalifikatsiooni see on üks asi, kus me peame kõik oma jõud äh, ühendama. teiseks, me peame jõud ühendama ka selleks, et oskused, mis on omandatud äh, nende samade inimeste poolt selle vähese koolituse raames, mis nad on läbinud, kui ka hiljem töötades assotsiatsioonides väljaspool koolitussüsteeme, et neid oskusi oleks võimalik tunnustada selleks, et meil oleks natukene tugevam alus äh, neile pakkuda, kui äh, see mõningane koolitus, mis neil on. võttes arvesse arenguid ja digitaliseerumist, siis äh, me näeme, et tegelikult nemad, kes on koolitussüsteemidest lahkunud kvalifikatsioonita on veelgi enam kõrvale jäänud. seega meil on vaja tõesti lisaks veel siin jõugu, jõudu pingutada ning ähm, see tuleb väga selgelt välja ka ähm, komisjonile mõeldud äh, küsimusest üks murepunkt, mis tõesti äh, on minu jaoks väga oluline. me ei saa ühest küljest niivõrd olulises poliitikas mobiliseerida liikmesriike ilma, et me ei muudaks seda kõike äh, natukenegi siduvaks, see on endiselt lihtsalt üheks võimaluseks ja samas me lähtume ainult olemasolevatest rahalistest vahenditest, meie õnnetu sotsiaalfond jällegi kannatab selle all. me peame noorte tööhõivet toetama, me pea- ja me kasutame äh, selleks jällegi sotsiaalfondi, kõik tööle tagasipöördumise poliitikad leiavad rahastamist sotsiaalfondist ning siin jällegi me tuleme välja uue ettepanekuga, mida peab rahastama samast kohast. kui Euroopa tahab näidata üles kindlameelsust, siis peab tema ka vastavad rahalised vahendid eraldama selleks. ja te teate, et praegu on meil vaja teha palju jõupingutusi Äh, näitamaks seda, et ikkagi rahalised vahendid suunatakse inimkapitalile ning äh, äh, väga paljud arutelud on veel siin käimas, ka siinsamas kojas ja sellistes, selliste teemade puhul me peame olema väga kindlameelsed ning kaitsma neid fonde. sest et kui see raha jõuab liikmesriikidesse ja regioonidesse, kui ei ole poliitilist otsuste rahastamiseks, siis me võime küll selgitada, et see on oluline, aga seejärel öeldakse meile, et jah, aga tegelikult te võtate siit raha, siin raha lihtsalt mujalt ära. Euroopa Sotsiaalfond ei peaks olema ainus fond, mis rahastab noorsoogarantiid ja, vabandust, oskuste garantiid ja ma usun, et meil on vaja üles näidata äh, suurt otsusekindlust seega väga ilus algatus, mida Rahvapartei toetab täiel määral. aga tõesti, meil on vaja natukene su suuremaid ambitsioone selle ja me, et toetada, et toetada oskuste garantii loomist. aitäh ja palun, härra Pavel. Thank you um,. First of all I strongly aitäh, esmalt tahaksin äh, toetada oskuste garantii loomist, ma leian, et tegemist on suure võimalusega Euroopa jaoks. usun, et seda algatust äh, peavad mõistma liikmesriigid samuti sellisena, nagu ta on. tegemist on suuna näitamisega äh, ning täiskasvanute õppega ning oskuste parandamisega. ja selle poole peaksid püüdlema kõik liikmesriigid, see on äh, see ei ole lisatöö, vaid lihtsalt tuleb prioritiseerida tehtavad tööd selleks, et paremini vastata Euroopa tööturu vajadustele. ma loodan, et see algatus ei saa olema seaduslikult siduv, et siiski liikmesriigid ei jäta seda kõrvale, vaid kasutavad seda võimalusena oma tööd kohandada ning äh, raha ümber suunata selleks, et tõelisi muudatusi läbi viia oma kodanike eludes ja ühiskondades siinkohal tahaksin toonitada kolme asja, mis on olulised äh, oskuste garantii koha pealt. esmalt liikmesriigid peavad kohaldama ühtseid Euroopa põhimõtteid, äh, pakkuma ja valideerima formaalse ja mitteformaalset õpet. Äh, need on kirja, see on kirjas ka nõukogu soovitust kaks tuhat kaksteist. no formaalse ja informaalse õpetaja ei ole meil võimalik lihtsalt oskustega inimesi kuidagi kaasata. teiseks lähtudes lähimuspõhimõttest, komisjon peaks äh, toetama vastastikuse õppepingutusi liikmesriikides ning peaks samuti jälgima saavutatud tulemusi. kolmandaks äh, pöördun liikmesriikide ning äh, ka nõukogu poole mm, toetamaks seda äh, algatust, me ei tohi kaotsi lasta neid oskustega inimesi ei praegu ega ka tulevikus. suur aitäh! Thank you uh,, madam Trebesius ja. proua Trebesius, aitäh, proua esimees. põhimõtteliselt oskuste garantii ei ole halb mõte, sellepärast et põhiliste oskuste toetamine on iga ühiskonna jaoks kasulik. aga Euroopa Liidus vastutavad liikmesriigid hariduse eest. minu koduriigis on see suisa liidumaade käes mis siis äh, kasutavad oma piirkondlikke tasandeid ja seal olevaid institutsioone ja see tegelikult äh, loob väikese konkurentsiolukorra ja elavdab äh, haridusmaastikku. me peaks üha rohkem viima haridusküsimusi Euroopa Liidu tasandile kodanikel ei ole siin vaja, et keegi nende eest sellised küsimused ära otsustaks, vaid nad soovivad seda teha kohapeal ja ise. see on kooskõlas ka lähimuspõhimõttega. meie ühiskonna ressursid on piiratud ja me peaksime tõesti detsentraliseeritud valitsustele need otsused jätma. Euroopa Liit saab siin muidugi ka oma rolli täita ja teha näiteks ettepanekuid. me võiksime teha näiteks ettepanekuid ettevõtetele või ülikoolidele ja ECR fraktsioonile meeldiks ka piirkondlike innovatsiooniklastrite toetamine. kui komisjoni ettepanek läheks äh, sinna suunda, siis meie arvates oleks see väga õige otsus. aitäh! Weber. Weber, suur aitäh. me teame, et Euroopas on tuhandeid, kellel ei ole digitaaloskusi äh, rääk- äh, ja kellel ei ole isegi tavalist kirjaoskust, midagi tuleb teha aga me peame uurima, millised on selle olukorra põhjused. iga liikmesriik ja Euroopa Komisjon peaksid kaaluma kõikehõlmavat lahendust sellele, kuidas teha lõpp praegusele olukorrale ja kuidas samuti tulevikku silmas pidada ja toime tulla selliste olukordadega, mis on koolist väljalangemise põhjuseks, mis tegelikult viibki kirjaoskamatuseni. mina usun, et ilma Äh, selle probleemiga tegelemas ning samuti vaesuse ja äärmise vaesusega tegelemas, ei suuda me edu saavutada, me võime mõne aasta jooksul küll teatud edu saavutada, aga mitte keskpikas, pikas perspektiivis. see on ka põhjuseks, miks me peaksime üles näitama suuremat ambitsioonikust ka resolutsiooniga ma usun, et küsimus ei ole mitte niivõrd selles, et me peaksime komisjonilt nõudma strateegiat äh, liikmesriikide kaasamiseks, vaid me peaksime pigem pöörduma komisjoni poole palvega, et komisjon äh, abistaks liikmesriike, vahendaks, sellepärast et Euroopa Liidus on äh, selliseid liikmesriike, kus on edukalt õnnestunud võidelda digitaalse tavalise kirjaoskamatuse vastu ja kus on nende oskustega tööd tehtud. võib-olla komisjon suudaks mingil moel need head tavad kokku koguda ja ka teised liikmesriigid nii kaugele saada. ja veel üks aspekt, kus meil on teatud küsimusi. esimeses punktis me räägime sellest, et komisjon peaks lihtsustama või kaasa aitama sotsiaalpartnerite osalusele otsuste langetamise protsessis. mul on keerukas aru saada, miks me palume, et komisjon seda teeks, kui tegemist on millegagi, millega peaks tegeletama igas liikmesriigis eraldi. ma võin teile ütelda, et esmaspäeval korraldasin omaenda koduriigis esimese üldse seminari kuhu tulid kokku kõik sihtrühmad ning see oli väga hea võimalus kõigile omavahel arvamusi vahetada. ma arvan, et see ongi see, kuidas me peaksime tööd tegema. võib-olla komisjon saaks välja tulla soovitustega liikmesriikidele, aga ei peaks äh, rohkem sekkuma, kui hädavajalik. suur aitäh! aitäh! Finn Voilend ei ole, kas keegi teine soovib kuuet esindada? ei. hästi, sellisel juhul rohelised. Toomas Metserits, teda samuti ei ole. Laura Agi ja tema on ikka kohal. palun. suur aitäh jah, see tekitab minus natukene perpleksust ja üritan ka selgitada, miks. me räägime eh, suurest hulgast täiskasvanutest, kellel on vähe baasoskusi, eh, kirjaoskus on kehva, matemaatikaoskus ja ka digitaaloskused on halvad. ja ma olen päris hämmingus siin, sellepärast et me räägime neist inimestest, kes on eh, väl-, kõrvale jäänud tööturult ja e, me tunneme muret selle pärast, kuidas neid nüüd kvalifitseerida ja õpetada, nii et nad saaks tagasi tuua. aga miks, miks praegu need inimesed on jäänud tööturult kõrvale ja miks me otsime lahendusi sellele? viimase viieteist-kahekümne aastaga me oleme kaotanud ära tegelikult terve hulga oskusi muuhulgas eelkõige Itaalias, mis on olnud väga kõrgel tasemel, näiteks käsitöösektor. käsitöö oli selline sektor, kus perekonnad ja üksikisikud on oma oskuseid põlvkonniti edasi andnud ja on seeläbi loonud rikkust ning töökohti tegemist ei olnud äh, suurte diplomitega inimestega, vaid inimestega, kes võib-olla olid käinud ainult äh, kohustusliku koolitee läbi, aga äh, nad on ikkagi lõid töökohti ja lõid majandussüsteemi, mis oli jätkusuutlik ja ning kvaliteetne. praegu aga me elame sellises ühiskonnas, kus äh, ostetakse seeriatooteid, mis äh, maksavad vähe, ei ole kvaliteetsed. kui aga, äh, aga aastaid tagasi osteti käsitöötoodangut ning need tooted pidasid vastu terve eluaja. selle rikkuse oleme aga lasknud kaduma minna ning nüüd need inimesed, kes tegelikult ei ole ebakompetentsed, nad ei ole ka kirjaoskamatud, aga me oleme loonud sellise konkurentsisüsteemi, mis ei ole äh, päris õiglane, sellepärast et äh, hargmaised ettevõtted loovad sada nädalaga miljoneid äh, produkte, mis lagunevad kiiresti laiali, kuid käsitöölised suudavad neid ainult vähe teha, need ta ja neil kulub nende tootmiseks võib-olla kuid. me oleme seega kõrvale jätnud terve kategooria ja nüüd küsime, mida siis teha nendega. me peaksime nende oskuseid väärist-, me tahame nende oskuseid muuta, neile muid oskusi pakkuda ning mujale nad tööle su suunata, aga tegemist on lihtsalt kõrvalekaldumisega, tõenäoliselt peaksime mõtlema hoopis niimoodi, et kui me muudatusi läbi viime ja moderniseerime, siis seesama süsteem, äh, millel lihtsalt ei pea enam vastu, kui me sunnime selliseid kiireid muudatusi peale. võib-olla me peaksime rohkem tähelepanu pöörama niivõrd suure pärandi äh, säilitamisele, mis meil on, eriti käsitöö vallas me peaksime üritama luua selliseid koolitusi, kus need inimesed, kes tööturult on kõrvale jäänud, saaksid ise oma oskustega, käsitööoskustega koolitada teisi, sellepärast et ma usun tõesti, et meil läheb kaduma terve põlvkond inimesi, keda me tänapäeval peame äh, nii-öelda kirjaoskamatuteks digitaalses mõõtmes, eh, kuid tegemist on suure rikkusega, mis on ka minu koduriigi suureks teinud. et see on väga tõsine viga, mida me praegu teeme. ja me ei peaks tegema nii, nagu noortegarantiiga, kus noored, kes me sellesse eh, kaasasime, koolitasime neid ning tegime neist Äh, pitsamüüjad ja baarmanid, äh, mitte aga juuksurid, sellepärast et äh, niimoodi Itaalias on see koolitus korraldatud. me peaksime üritama näidata noortele, millised on siis need ametid, mida on veel vaja. sellepärast, et ma ei tea, kuidas teil on, aga meil on vaja elektrikuid, torumehi ning inimesi, kellel on käsitööoskused, aga neid meil, neid meil ei ole, neid on raske leida me peaksime samuti vaatama, kas Euroopa Sotsiaalfond ja ütlen seda me ei peaks käsitlema sotsiaalfondi kui seda püha allikat, kus kõik saaksid ammutada. meil on miljoneid eh, projekte ja ideid, mis vajavad rahastamist, aga iga kord me kasutame neid samu kaarte ning ainus eh, vahend eh, raha saamiseks on ikka sotsiaalfond kui me otsustame tõesti tõhusat koolitust pakkuda ning rekvalifitseerida äh, tõhusalt ka inimesi, siis meil peaks olema piisavalt julgust, et kasutada uusi vahendeid, sellepärast et kui me kasutame alati neid samu olemasolevaid fonde, siis äh, me võtame ju vahendeid ära kuskilt mujalt, innovatsioonilt, teaduselt, äh, nii et, et kui me mingi valiku teeme, siis tehkem ikka see äh, täiel määral ja lõplikult uh,. Thank you. aitäh. proua Muranšati on kutsunud ka kaubandus- ja Viini Kaubandus- ja Tööstuskojast külalised siia, tere tulemast tööhõivekomisjoni, meil olid ennist hääletusvoor ja pärast seda on päris vähe meid saali jäänud, kuid enamasti on meid ikka kõvasti rohkem. aga väga kena, et teie siin viibite ja loodetavasti naudite teie äh, Äh, seda visiiti õpite äh, parlamendi külaskäigust. härra Martin. suur aitäh lühidalt, et mitte tülitada proua Marashartjat, olgugi et äh, see tekst ei ole nüüd päris see, me teame, et kõige haavatavamad saavad sellest kasu, kes on lahkunud liikmesriikide koolisüsteemidest ning ei saa kasutada Äh, ei pääse juurde ka muule koolitusele. see on vajalik, liiga paljud noored äh, lahkuvad koolist, koolisüsteemist ilma diplomita ja praegu on äärmiselt keeruline leida ametit ilma diplomita. seega on hädavajalik luua äh, no, alternatiivsed koolitussüsteemid kahe, neljateistkümnendast eluaastast peale aga mm, kui te räägite neist haavatavatest inimrühmadest, siis jällegi tegelikult te peate silmas ikkagi sisserändajaid, neid, kes, nemad oleksid esimesed, kes sellest garantiist äh, kasu saaksid. me peame seega olema ettevaatlikud, tegemist on liikmesriigi põhise garantiiga ja põhineb vabatahtlikkusel, aga dokumendid tõestavad seda, et parlament juba kahetseb neid äh, kahte aspekti peatselt äh, me näeme, et hakatakse tegema muudatusi, millega viiakse sisse Euroopa raamistik ja kohustus äh, seda ka täita. suur aitäh, üks minut kaheksateist sekundit. Uh, uh, jah, tõesti, aitäh selle eest, äh, proua Soidorova, kas soovite veel sõna? Uh, aitäh tänan äh, komisjoni selle ettepaneku eest ja tahaksin viidata sellele, et tegemist on pelgalt soovitusega jutumärkides. Euroopa Komisjon pakub siin liikmesriikidele instrumenti, mis võimaldaks tegeleda inimestega, kes on äh, koolitee pooleli jätnud, sellepärast et neil on raskusi tööturule sisenemisega. mõned äh, tunnevad teise võimaluse programmi. see tähendab seda, et need, kes ei ole oma koolitööd lõpuni käinud, saavad võimaluse seda teha. olukord paljudes liikmesriikides on aga väga erinev ja seda tuleb ka austada, aga see, mis kõigis liikmesriikides on äh, ühine, on see, et et inimesel, kellel ei ole võimekust tegeleda oma eraeluga, tööeluga, see on halves olukorras ja see on võimalus siin nüüd alusharidust täiendada. ja see on väga oluline, ma hindan seda, et äh, siin on see kolmeastmeline skeem, et äh, hinnatakse oskusi, pakutakse siis koolitust ja hinnatakse seda, mida täiskasvanu on saavutanud. ma arvan, et see süsteem võib olla väga tõhus, ma ütlen seda Tšehhi Vabariigi saadikuna. Tšehhi Vabariigis äh, kuuel protsendil kodanikest ei ole Äh, haridust, äh, mida nad oleksid lõpetanud, ma hindan seda teksti olulise instrumendina, mida meie Tšehhi Vabariigis hakkame kasutama selleks, et igaühel oleks võimalik oma haridust täiendada sellisele tasemele, nagu nad vajavad, see on ka kindlasti kasulik teistele liikmesriikidele, ma tervitan seda instrumenti, ma tervitan tervet oskust, oskuste garantii tegevuskava, ja me peaksime tõesti seda kasutama ja ellu rakendama. aitäh, proua Morin Chartier, palun. aitäh, proua esinaine. ma saan ainult ähm, toetada seda, mida ütles proua Šoidrova, meil on täna tegemist tõesti tõelise probleemiga, kuna väga suur osa noortest ei oma põhioskusi, mis võimaldaks neil oma karjääri üles ehitada, oskusi e, e, omandada, kuna neil puudub alus ja sellega tuleb tegeleda ja seetõttu on ähm, õppimine, vahelduv õppimine ja töötamine väga olulised, need võimaldavad inimesel tõesti parandada ka oma minapilti kui tegemist on ilma kvalifikatsioonita inimestega. see on aga ei tohi öelda seda, et need, kellel kvalifikatsiooni ei ole, need tuleb saata koolitusele. tegelikuks probleemiks on see, et see, et inimene ei ole õppinud lugema või arvutama, et äh, tal ei ole mingisuguseid äh, digitaalteadmisi, ehkki mõnedel on digitaalteadmisi rohkem kui äh, alg-, põhiteadmisi see tähendab seda, et inimesel oleks vaja hoopis konkreetsemat ja humaansemat äh, haridust. ja teine asi, mina oma koduriigis, sina rääkisid siin just äh, Tšehhi Vabariigist, aga meie koduriigis on kakskümmend protsenti noori, kes äh, jõuavad juba põhikooli ilma, et neil oleks äh, lugemis- ja arvutamise oskusi või kirjut-, nad oskaks kirjutada. et äh, ja need kümme valdkonda, mis praegu kõige rohkem inimesi tööle võtavad, ei olnud üldse olemaski kümme aastat tagasi, nii et äh, oskused arenevad pidevalt edasi, need oskused, mida inimestelt eeldatakse nii et vaja on tegeleda äh, nende inimestega, kellel praegu veel mingisugused töökohad on, aga kes homme jäävad neist ilmaks. see, meil on tõesti sellist äh, väga olulist poliitikat vaja edendada kogu Euroopas, meil on vaja kõigis äh, liikmesriikides tegeleda äh, selle teemaga. Thank you very much for that um,. The... aitäh ja kordaksin üle ava, ajakava. tööhõivekomisjonis tegeleme muudatusettepanekutega kaheteistkümnendal oktoobril Ehm, kommentaaride esitamise lõpptähtaeg küsimuse jaoks ja muudatute esitamine, muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg äh, seitsmeteistkümnes oktoober, vastuvõtmine äh, tööhõivekomisjonis kaheksandal novembril, täiskogul no novembris. ja järgmine päev, asi päevakorras on kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaalmajanduslik olukord Vahemerel. annan sõna Joao Pimenta Lopesele. palun. Eh, aitäh, esinaine. üritan teha lühidalt tahaksin äh, rääkida mõningatest asjadest seoses selle tekstiga, tegemist on arvamusega. esmalt on vaja öelda, et kalandus on väga oluline sektor. eriti oluline on see töökohtade seisukohast, Mm, Vahemere piirkonnas annab äh, kalapüük, äh, on äh, kalapüügisektoris kuuskümmend protsenti töökohtadest, olulised on ähm, kalurite töötingimused, see on väga oluline ka vastavate kohalike omavalitsuste jaoks, neid on vaja kõiki toetada, on ka ühenduse fondid, mida tuleb kasutada selleks, et oleks võimalik äh, laevu moderniseerida, parandada ohutust äh, laevadel ning hoolitseda tuleb ka selle eest, et ka noored äh, hakkaks kaluriks, et vaja on seda elukutset kujundada nii, et see oleks kooskõlas ka tuleviku vajadustega, on ka vaja rõhutada naiste rolli kalanduses. vaja oleks kehtestada miinimumpalk kalanduses, me teame, et rannikukalapüük ja väiksemahuline kalapüük on väga suurtes raskustes ja seetõttu oleks vaja luua ka mm, palgakompensatsioonifondi kui äh, kalurid äh, palgahüvitusfondi, mis kataks siis ajavahemikku, kui kalapüüki ei toimu. vaja oleks edendada ka kollektiivläbirääkimisi ning samuti on vaja tunnustada Lääne-Saharat. ka kalandusküsimustes peab Maroko tunnustama Lääne-Saharat. ja loomulikult kõiki küsimusi siin arvamuses käsitleda ei saa, sest arvamus peab alati olema lühike. muidugi Äh, esitatakse kindlasti muudatusettepanekuid, seda teeme ka ise. me tahaksime, et äh, liikmesriigid toetaksid äh, väiksemahulist kalapüüki ja mm, rahade erand, eraldamist parandusvaldkonna mm, toetamiseks äh, ja ootan fraktsioonidelt muudatusettepanekuid, aitäh! Uh, thank you, Mr Lopez! Uh, aitäh, härra Lopez! ja sõna saab härra Bach fra-, eh, Rahvapartei fraktsiooni nimel, teil on sõna. aitäh, kolleeg Sofia Rivero nimel loen ette, lugupeetud kolleegid, üks protsent on Vahemere osakaal maailma meres, aga sellel on, seal on väga suur ähm, mereelukeskkonna rikkus äh,, seal elavad ka väga paljud endeemilised liigid, mida väga ohustab äh, kliimamuutus, äh, merereostus ja eelkõige kalavarude liigne ekspluateerimine. Euroopa Liit, liidus on äh, kaheksa liikmesriiki, kes ähm, on äh, Vahemere ääres Hispaania, ähm, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Horvaatia, Sloveenia, Küpros, äh, Malta ja äh, nemad ähm, teevad tihedat koostööd ka erinevate institutsioonidega. me teame, et Euroopa laevandus, laevastik Vahemerel on kakskümmend üks tuhat laeva ja see, selle äh, Vahemere piirkonnaga on seotud nelikümmend kuus tuhat töökohta otseselt või kaudselt, äh, kalapüügi ähm, olukord on seal väga keeruline, seal on enamasti tegemist väiksemahulise perekondliku kalapüügiga, aga probleeme on kestlikkusega, jätkusuutlikkusega, sektori kasumlikkusega eh, ning äh, ja raskusi on ka erinevate kalandustehnikate kasutamisega, mis võivad olla väga erinevad. ja klassikaliste ja moodsate kalapüügivahend, võimaluste kasutamisega. paljude liikide puhul on tegemist äh, ülepüügiga, selle kohta on vähe teavet, me teame, et umbes viiskümmend protsenti püügist jääb äh, ametlikult registreerimata kaheksakümmend protsenti maa, äh, maabumistest, hildumistest jääb registreerimata. ja väga suureks probleemiks on ka illegaalne reguleerimata ja mm, kalapüük, me peaksime eriti mures olema väiksemahulise kalapüügi tõttu, mis moodustab kaheksakümmend kolm protsenti laevastikust, mis Vahemere mis piirkonnas tegutseb. kohalike äh, kalapüügist sõltuvate äh, Äh, kogukondade ellujäämine on suures osu, ohus, me peame paremini kasutama olemasolevaid haldamismeetmeid, olemasolevate väljakutsetega on vaja kollektiivselt tegeleda, kasutada selleks mitmepoolset koostööd, mille eesmärgiks on saavutada kõigi osapoolte jaoks ühiseid hüvesid ning samuti tuleb kaasata kõiki osapooli, kalureid, vabaühendusi, kauplejaid, tarbijaid, kodanikuühiskonda selleks, et tagada eh, holistlikke lähenemisi, mis edendavad kalapüügisektori jätkusuutlikkust. vaja on eh, lõpetada eh, kalavarude ülepüük, vaja on kaasata teadlasi, kohalikke kogukondi, kalureid, vaja on tagada võrdsed tingimused, vaja on kontrollida illegaalset kalapüüki, parandada kalanduse haldust rahvusvahelise koostöö kaudu ning Euroopa Liidu algatused peavad minema selles suunas. ning äh, soovin rõhutada seda, kui oluline on äh, komisjoni algatus, äh, mis puudutab kalandust ja meie tulevikku. ainult äh, siis, kui me tagame jätkusuutliku kalanduse, on võimalik äh, säilitada praegust äh, tööhõive taset ja ka edaspidi Vahemeres kalapüügiga tegeleda. ma hindan raportööri esitatud dokumenti, aga ma arvan, et et äh, see jääb alla meie ootustele äh, tööhõivekomisjonina ning äh, variraportöörina esitan muudatuse ettepanekuid ja soovin teha koostööd raportööriga, aitäh. aitäh, härra Pahh. ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esindaja. suur aitäh, tahaksin tänada raportööri väga hea töö eest, mis ta on ära teinud aga minu arvamus on väga lühikene. raportöör on käsitlenud väga tõsiseid probleeme sotsiaalküsimustes eh, niivõrd tähtsas sektoris. Eh, sotsialistide demokraatide variraportöörina teen mõned eh, muudatusettepanekud, mille eesmärgiks on eelkõige tugevdada teatud lõike ning mis puudutab meie jaoks kõige olulisemaid küsimusi, eelmise aasta veebruaris algatas ähm, komisjon Vahemere strateegia ning me tahame, seeläbi taheti ähm, toetada kalureid. Ähm, me tahame üles näidata seeläbi solidaarsust äh, kaluritega ning äh, me leiame, et meil oleks vaja seega eelkõige just regionaalset piiriülest, mitte liikmesriigi põhist lähenemist me peame samuti arvestama Vahemere eripäradega ning vajadusega koordineerida äh, tööd ka kolmandate riikidega, kes samuti äh, asuvad Vahemere ääres meil on vaja kalandussektorisse suuremat kaitset ja arvestada seeläbi eelkõige just kalapüügipiirkondade eri eh, vajadustega ning samuti on meil vaja silmas pidada mm, kutsehaigusi, nii füüsilisi kui psüühilisi. me peame tagama, me peame arvestama sellega, et tegemist on äärmiselt ohtliku eh, eh, tööga samuti on vaja käsitleda tööaega, puhkeaega ning silmas pidada eelkõige e, just püsivat väsimust, vajalike, mm, vajalikud puhkeajad praegu on täielikult puudulikud. E, e, samuti on puudu kaluritel sanitaartingimustest ning ka puhkevõimalustest ning meelelahutusvõimalustest meil on äh, vaja mitteformaalseid lahendusi siin ja me leiame, et miinimumpalga sisseviimine oleks vajalik, samuti oleks vajalik äh, hüvitusfondi loomist ja mida tuleks äh, käsitleda kui sotsiaalkindlustuse tagamise vahendina ning samuti võimaliku pensioni vahendina. ma mõistan, et meie jaoks on tegemist miinimumiga, mida on vaja selleks, et äh, väärikad tingimused tagada kaluritele. oluline on siinkohal ka toonitada äh, väikest äh, kalurite ning perekondade toetamist, kes tegelevad kalapüügiga samuti tuleb sektor muuta atraktiivseks naistele ning samuti naistele, seeläbi tagatakse rannikupiirkondades aktiivse tegevuse jätkumine samuti on paremini vaja äh, juhtida mm, Euroopa Liidu fonde, nii et me suudaksime vastata Vahemere konkreetsetele vajadustele. meil on erinevaid äh, algatusi, millel on äh, positiivne mõju nii tööhõivele kui ka sotsiaaltingimustele ning need, nende abil on võimalik toetada mm, kalureid, näiteks kultuuri ja äh, kalapüüdmisaspektide sidumine, turism, samuti äh, õpingud äh, ning äh, teadustegevus merel. tegemist on mitmedistsiplinaarse valdkonnaga. me peaksime harmoneerima tingimusi ja kalurite jaoks kõikidest piirkondadest, me peame selleks ära kasutama Euroopa Liidu vahendeid äh, ja määrusi paljudes Euroopa liikmesriikides endiselt ei ole merenduskoole või eraldi koolitusi ka kalurite jaoks veel kord on oluline ka eh, tehnoloogilisse arengusse investeerida selleks, et eh, paremini kaasa aidata produktiivsele kalandussektorisse, samuti energiaküsimusele tähelepanu pöörata ning välja töötada eh, jälitamise süsteemid selleks, et oleks võimalik silma peal hoida ka kalandustoodete kvaliteedil. Äh, kõige rohkem me ohustame ka alavarusid just äh, reguleerimata äh, kalapüüd. Ähm, see kahjustab nii merekeskkonda kui ka kalavarusid, ebaseaduslik kalapüügi lõpetamiseks meil on vaja piisavat järelevalvet merel ning me peame sellesse kaasama nii äh, riigid kui ka piirkonnad elanikualadel. samuti tuleb teavitada piisavalt tarbijaid selle, nii et tarbimine oleks vastutustundlik ning lõpetuseks ma leian, et oluline on väärtustada kalurite rolli, sellepärast et ka nemad tuleb kaasata nende otsuste langetamisse me peame samuti arvestama sellega, et need kalurid just tihtilugu äh, puutuvad esimestel kokku rändevoogudega Äh, ning äh, me peame sellega arvestama, kui äh, sellepärast, et nemad on ka ühe, nemad on ka näiteks, kes on väga paljusid sisserändajaid päästnud. suur aitäh, tahaksin tänada raportööri ning kindlasti olen valmis koostööd tegema ka teiste variraportööridega järgmistel koosolekutel. aitäh, kas ECR fraktsioonil on esindaja, härra Keerike? aitäh, proua esimees, me räägime siin praegusel hetkel algatusraportist, mis puudutab kalavarude seisundit ja kalandussektori sotsiaalmajanduslikku olukorda Vahemehel, merel. Saksamaal öeldakse, et räägime asjast ja siis tuleb panna võikala juurde. tõlkidel ei olnud kohe kindlasti see lihtne ja e-, kõneleja selgitab, et see tähendab seda, et tuleb rääkida asjast. ja praegusel hetkel on väga tähtis äh, mõelda väikeste ettevõtete peale, pereettevõtete peale ja nende tuleviku peale kalandussektoris. tegemist on siis kaheksakümne protsendiga laevastikust ja kuuekümne protsendiga töökohtadest Vahemeres. ja tegelikult see ei ole ainus probleem, kui me räägime kalavarude kestlikkusest. ülepüügiga tegelevad suured tööstuslikud ettevõtted ja Neil ei ole vaja ei väikseid laevasid ega nad ei loo ka töökohti. Nad äh, kalastavad üle ja teenivad selle pealt, äh, selle ülepüügi pealt ja see ei ole muidugi keskkonnasäästlik. kes soovib äh, väikekalurite äh, tuleviku jätkumist, see peab mõtlema kalavarude kaitse peale. Euroopal on siin väga palju ära teha, meil on vaja tõesti õiglaseid raamtingimusi väikekaluritele, äh, seadusi, millest saab kinni pidada, maksusoodustusi, investeeringute toetamist. ja see on tõesti väga tähtis äh, mitte ainult Vahemerel, vaid ka Läänemerel, aitäh! Uh, thank you and the ALDE group. aitäh ja ALDE fraktsioon ja proua Haakin, palun aitäh, proua esimees. kõigepealt äh, suur tänu raportöörile arvamuse eest, mis on tegelikult suurepäraseks aluseks äh, töö jätkamisel. aga üldine märkus, äh, kalavarude küsimus Vahemerel kindlasti valmistab muret, me kuulsime siin ka tervet rida numbreid ja vaadates nüüd seda, mida komisjon on öelnud, nad ütlevad et, et üle üheksakümne protsendi hinnatud kalavarudest on ohustatud ülepiigist ja paljud varud on lihtsalt täiesti kadumas ja need vähenevad kalavarud, nendest ei ole rääkinud mitte ainult kalurid, vaid ka teadlased ja seetõttu komisjon tegigi siis ettepaneku ja algatusplaani äh, Kalad igaveseks, Fish Forever. see ei ole nüüd küll meie pädevuses, aga tegemist on küsimusega, mis mõjutab väga palju keskkonda, meie aga peame mõtlema töökohtade peale ja me teame, et äh, väga paljud töökohad võivad ka kaduda ning samamoodi võib kaduda ka rannikukogukondade sissetulek. nii et tõesti, siin on äh, keskkonna mõttes päris palju võimalikke lahendusi, aga töökohtade koha pealt peaksime me mõtlema ka selle peale, et töökohad võivad kaduda nii et ma tõesti usun, et äh, European Life Ben äh, organisatsioon, mis väikekalureid esindab, et nendel organisatsioonidel on tõesti väga suur roll selles küsimuses mängida. olen nõus raportööriga, tema küll äh, sellega, et ta räägib siin ainult väikekaluritest ja Arne Keerike ka ju natukene selgitas seda, ma ei hakka sellele midagi lisama. ma tõesti loodan, et me leiame korraliku kokkuleppe ka selles küsimuses lõikega kolm olen ka nõus, äh, sellepärast et kaluriorganisatsioonide äh, toetus peaks olema suurem ja et nad tuleks otsuste kaasamisse kaas-, äh, otsuste tegemisse kaasata. tahaksin raportööriga rääkida ka sellest, kuidas me saaksime toetada noorte inimeste palkamist sellesse sektorisse see ei ole midagi võimatut, aga me peaksime mõtlema, kuidas seda teha. ja meil on vaja ka keskenduda ka töötervishoiule ja ohutusele, näiteks päästevestidele ja peale selle peaksime vaatama seda küsimust ka laiemalt, äh, tööaeg, äh, ohutusnõuetest kinnipidamine ja nii edasi. raportöör on välja paikanud ka miinimumpalga, meil on erinevad traditsioonid erinevates liikmesriikides, aga äkki me saaksime kuidagi jõuda kokkuleppele sellises üldisemas avalduses. ja siis see väga huvitav mõte palgahüvitisfondi kohta. aga siin ta räägib ka sellest, et need ajavahemikud, kus ei ole võimalik kalastada, et seda tuleks siiski vaadata tööajana, äh, tagamaks sotsiaalkindlustusõiguse säilimise. paljudes liikmesriikides on ka sarnased süsteemid, et näiteks siis, kui tuleb perekonnaliiget hooldama hakata see ei ole küll sarnane võrdlus, aga vähemalt mingigi paralleel on siin olemas, et selle peale võiks tõesti mõelda. ja täiesti äh, toetan siin kollektiivläbirääkimisi, nende toetamist ning ma arvan, et me peame rääkima ka kolmandatest riikidest, äh, kaluritest ja nende töötingimustest. meil on siin olnud ka terve rida skandaale selle kohta, isegi kui minu koduriik ei asu Vahemere ääres äh, kaugel sellest, aga töötingimused äh, sealsetel laevadel ei erine väga palju sellest, äh, mis toimub Vahemerel. nii et suur tänu raportöörile tehtud töö eest ja jätkame koostööd. aitäh! rohelisi ei esinda siin keegi. EFTD ei ole samamoodi esindatud. siis härra Marte, palun. vabandust siiski jah, teil on sõna. Eh, jah, aitäh, teen hästi lühidalt, sellepärast et kahjuks meie ettepanekud ei tule mitte kunagi arvesse. Eh, isegi ma loodan, et neid vähemalt kuulatakse, aga vist mitte, kahju küll, sellepärast et põhimõtteliselt meie eh, ju kohtume kodanikuga, kodanikega, ettevõtjatega, ka kaluritega ka ja mina olen mitmega neist kohtunud ja ma loodan, et te teate, et tuhandete perede elud sõltuvad kalapüügist. Nad on praegu väga sügavas kriisis ja neil on tunne, et väljapääsu ei ole. Brüsseli eeskirjad, mis siin äh, kirjas on, mäletate, need puudutasid äh, Äh, ka meie rannakarpide pikkusi ja muud sellist, siis see kõik mõjutab ju meie kalurite elu. lisagem siia veel äh, selle, et tootmiskulud on tõusnud ning meie kalurid peavad toime tulema ka kolmandate riikide ebaõiglase konkurentsiga, sellepärast et nemad ei pea niivõrd absurdsetest eeskirjadest kinni pidama just väikeettevõtted on suurtes raskustes, käsitöölik kalapüük, äh, see on suuremaks osaks kogu kalapüügist minu koduriigis. viimase kümne aasta jooksul ma näen et, et äh, neljakümne protsendi võrra on langenud tööhõive, tootmiskulud on tõusnud viiekümne kolme protsendi võrra. ma leian, et kätte on jõudnud aeg, mil äh, Euroopa Liit peaks äh, lõpetama vastutöötamise kaluritele, vaid peaks hoopis abistama seda olulist sektorit. seega ma usun, et me peaksime lähtuma eelkõige sellest, mis osaliselt on ka raportis, äh, lihtsustagem juurdepääsu Euroopa fondidele, kaluritele, aidakem väikeettevõtetel et Äh, üle saada raskustest, see tähendab seda, et me lihtsalt päästame tuhandeid töökohti. me peame aitama ka noori äh, ettevõtteid loomisel äh, selles olulises sektoris, milleks on kalandus Itaalias. Need on tõesti sellised lihtsad prioriteedid, mis on põhitähtsad ja mis pakuvad lootust kalanduse, selle, kalandusele üldse ja meie kaluritele eriti, aitäh! Thank you uh.... aitäh! härra Pimenta Lopes, kas soovite midagi lõpetuseks veel lisada, lühidalt palun? jah, hästi lühidalt siin välja toodud äh, äh, teatud kriitikast äh, saan aru, jah, tekst peab olema väga lühike ja tegemist on kõigest esimese eelnõuga esialgse eelnõuga ja meil ei olnud võimalik kõike kohe sisse kirjutada. väga tähtis on tõesti hoolitseda loodusvarude kaitsmise ja säilitamise eest ning äh, võib-olla kalanduskomisjoni dokumendis saaksime hoolitseda selle eest, et see paremini välja tuuakse. aga üheks punktiks siin on tõesti e, küsimus selle kohta, kuidas omavahel ühendada kestlikku arengut ja kalandussektori püsimajäämist. viimastel aastatel on tootmiskulud suurenenud, tulud aga vähenenud, see võib-olla ei ole igal pool nii, aga Portugalis küll ja meil viimastel aastatel tõesti on kalavarud vähenenud ning äh, kalurid peavad palju rohkem merel kala püüdma selleks, et püüda sama kogust, mis püüti mõned aastad tagasi. ja siis äh, kala äh, müügi puhul on probleem selles, et ei ole võimalik nõuda hinda, mis kõik kulud kataks. Need on tõesti küsimused, mis vajavad lahendamist. suur tänu variraportööridele mõtete eest ja me üritame siis kõik jõuda kompromissile ja välja töötada teksti, mis oleks täiuslikum äh, nende piirangute äh, raames, mis meil praegusel hetkel on aitäh! muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümnes oktoober, kaheksandal eh, no, eh, detsembris eh, tahame me selle vastu võtta. kalanduskomisjon tegeleb sellega uue aasta alguses ja me ei tea, millal läheb see küsimus täiskogule. nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja vahetame ka esimeest Und die Sprache wechselt auch. ja keel vahetub samuti, ütleb härra Hendel. aitäh, Marita, äh, mind asendamast ja nüüd äh, läheme kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. me oleme kahjuks avakavast äh, palju maha jäänud, ma palun kõigilt äh, mõistvat suhtumist ja vabandan selle eest, aga üritan võimalikult hästi ära kasutada äh, Äh, alles jäänud aega, seetõttu pikalt ei räägi, vaid tervitan südamest Fons Leroy'd, kes on Euroopa avalike tööturuasutuste võrgustiku esimees ning Flaami äh, vastava tööturu ja koolitusasutuse äh, esindaja. Mm, tere tulemast siia ja palju õnne valimise pärast, et saite sellise väga Äh, olulise ja huvitava töö. nii et tere tulemast ja lühike märkus, alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast Euroopa Parlamendi ja Nõukogu otsusega on see PES olemas väga oluliseks teemaks on siin võrdlemine ja võr-, ja õppimine üksteiselt, äh, selline teabevahetus on kindlasti väga oluline kvalifikatsiooni küsimuses, hästi vä-, koolitatud töötajate küsimuses, pikaaegsete töötute tööturule toomises ja ja rändajate tööturule lõimimise küsimuses, see on väga oluline teema, kus on vaja kogemusi vahetada kindlasti ka Euroopa tasandil ja me peame nüüd vaatama seda, neid võimalusi, mis meil on juba alates aastast kaks tuhat neliteist. komisjoni esindaja on ka siin, ma tervitan siin härra Raier Volsbachi, kes kindlasti, kes, nagu ma väga, temalt endalt kuulnud olen, on väga innustunud äh, sellest teemast ja nüüd äh, annaks kohe sõna härra Fons Leroyale, et me saaksime kohe seda teemat käsitlema hakata. aitäh äh, aitäh äh, meid siia kutsumast, meie jaoks on heaks võimaluseks äh, tutvustada teile Euroopa avalike tööturuasutuste võrgustikku ja selle tegevust. nagu te näete meie esitlusest, mul on siin kolm olulist asja, mida tahaksin kõigepealt öelda. esiteks äh, avalike tööturuasutuste Äh, maailm ühendab väga erinevaid organisatsioone, meil on väga erinevad funktsioonid, ühendab meid aga see, et me tegeleme kõik sellega, et äh, me üritame kooskõlla viia tööturu äh, vajadusi ja tööotsijate oskusi, aga mõned meist tegelevad ka aktiivsete tööturupoliitikate elluviimisega, kutseõppega, äh, karjääri juhtimisega või siis äh, ka töötushüvitiste maksmisega. aga me kõik korraldame neid äh, erinevaid äh, tegevusi selleks, et saavutada eesmärke, millest esimene on see, et äh, me soovime tagada seda, et me saame nõudlust ja pakkumist äh, kooskõlla viia kohalikel tööturgudel, riiklikel tööturgudel ja Euroopa tööturul. see ongi see, millega me peamiselt tegeleme. tööotsijate ja vabade töökohtade kokkuviimine aga Euroopa tasandil ja meie võrgustiku peamiseks äh, ülesandeks on äh, see, et me mängime rolli Euroopa töökohtade ja äh, jätkusuutliku arengu ellurakendam-, strateegia ellurakendamisel ja meil on erinevad Äh, ülesande taga kaks äh, peamist eesmärki ning äh, teine oluline asi on, et kahe tuhande kaheksanda aasta majanduskriisi tõttu ühelt poolt ja teiselt poolt meie enda kaks tuhat kakskümmend strateegia loomise tõttu seisid paljud kolleegid silmitsi väga oluliste reformidega avalikes tööturuasutustes. näiteks näiteks ähm, muutusid ähm, väga oluliselt tööturuasutuste funktsioonid või oli vaja luua uusi teenuseid või luua pa-, partnerlusi äh, erasektori tööturuasutustega, nii et väga palju viidi läbi reforme. ning äh, kolmas väga oluline asi on, et äh, iga aval, igal avalikul tööturuasutusel on omaenda turuosa, nii tööotsijate kui tööandjate puhul, nii et mõned avaliku tööturu asutused omavad väga äh, suurt turuosa nii äh, tööotsijate kui tööandjate osas, aga mõned äh, alles üritavad seda tööosa, turuosa laiendada. nii et, nii et avalike tööturu asutuste maailm on tõesti väga eripalgeline. meie Euroopa võrgustik Ähm, seda juhib loomulikult juhatus ja iga liikmesriik on esindatud äh, seal, aga on esindatud ka äh, Island ja Norra ja Šveits äh, ja meil on siin nõunikud ja me praegu tegeleme kolme peamise väljakutsega juba mitu aastat. tegeleme sellega, et mida me saame teha selleks, et võidelda noorte tööpuuduse vastu ja rakendada noorte garantiid. ma pean ütlema, et paljudes riikides see enam prioriteediks ei ole. mõnedes riikides on pigem probleeme sellega, et vaja oleks tagatist luua äh, vanematele töötajatele, aga mõnedes riikides on endiselt probleemiks noorte tööpuudus, nii et meie võrgustiku jaoks on see endiselt oluline teema. ja teine teema, ja te algatasite just soovituse äh, selles vallas hiljuti, on väga oluliseks teemaks on äh, pikaajaline töötus ja kolmas äh, oluline valdkond on, et kuidas lõimida pagulasi tööturule, see on tõesti väga oluline teema ja ma kuulasin, mida te siin varem rääkisite ja ma loodan, et üks meie uutest väljakutsetest lühiajalises perspektiivis on see, et me saame mängida rolli ka oskuste garantii puhul, sellepärast et minu jaoks oskuste garantii on olulisem kui noorte garantii, kuna see puudutab kõiki tööotsijaid kõiki inimesi, kes töötavad, sellepärast et me seisame silmitsi väga oluliste muutustega meie majanduses ja tööturul ja me peaksime olema te teadlikud sellest, et meie inimkapital on Euroopas kõige olulisem kapital, nii et me peaksime investeerima mitte ainult tööotsijate oskustesse ja teadmistesse, vaid ka tööta-, töötajate äh, oskustesse ja teadmistesse, see on ähm, meie ühine äh, väljakutse ja milline on olnud meie ühine lähenemine, me oleme ühendanud äh, parimad asjad kahest erinevast maailmast. me oleme võtnud parema osa võrdlevast lähenemisest ja parima osa vastastikusest õppimisest ja me oleme siis äh, ühendanud need kontseptsiooni, mille nimeks on võrdlev õppimine, bench learning ja praegu on see meie jaoks tõesti väga oluliseks teemaks. meil on neli sammast äh, selle võrdleva õppimise lähenemise puhul. esiteks me alustame kvantitatiivse ja kvali-, kvantitatiivse lähenemisega, et kuidas äh, iga avalik tööturuasutus äh, hakkama saab. tegemist on sellise kahetise hindamisega, mitte ainult kvalitatiivne ja kvantitatiivne, vaid me alustame kõigepealt enesehindamisega ja siis äh, toimub ähm, teiste mm, tööturuasutuste poolt hindamine, kellel on väga palju kogemusi ja teine sammas on, et me tuvastame, millised on head praktikad, me levitame neid äh, häid äh, tavasid äh, oma võrgustikus, nii et võrdleva õppimise kaudu me saame teada ka, et kus on võimalik leida selliseid parimaid tavasid. ja kolmas sammas pärast enesehindamist ja ähm, partneritepoolset hindamist ja töötame välja konkreetse tegevuskava ja selles on siis kirjas, et kuidas parandada neid äh, probleeme, valdkondi, kus on rohkem probleeme ja me siis äh, kasutame erinevaid äh, õppimisvõimalusi, üksteiselt õppimist, kahepoolselt õppimist, nii et see on tõesti kõige olulisem teave selle võrdlema õppimise kontseptsiooni kohta. siin on näiteks näha kolm ühist äh, väljakutset. Äh, ja mina nimetan seda kolme A mudeliks ja need kolm A tähendavad siis äh, accountability't, aruandekohustuslikkust äh,, mis on seotud äh, teie tegevuse läbipaistvusega, me peame tõesti olema väga läbipaistvad oma äh, tegevuses. see on kõigi avalike tööturuasutuste jaoks äh, ühiseks väljakutseks ja teine oluline teema on tulemuslikkus, et kas me, kas me saame hakkama nende probleemidega, millega me tööturul kokku puutume ning kolmas väljakutse on olla paindlik kuidas me saame välja pakkuda suurepäraseid lahendusi erinevatele probleemidele, millega me tööturul kokku puutume. ja üks peamistest teemadest on, et vaja on olla paindlik ja väga oluline ongi just see üleminek lihtsalt ähm, inimeste aktiveerijast, äh, inimeste ja töökohtade vahendamiseni, et tõesti saada hakkama kõigi eripalgeliste probleemidega, mis meil tööturul on, et kui me tõesti tahame pikaajalise töötuse probleemiga hakkama saada, siis meil on vaja tugevaid partnerlusi vabaühendustega ja sotsiaalsüsteemiga selleks, et pikaajalise töötuse vastu võidelda, nii et kolm strateegilist väljakutset, mis on meie võrdleva õppimise lähenemisse äh, kaasatud. ma juba rääkisin teile metodoloogiast, et äh, alguses on äh, kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine, et meil toimub kolleegidepoolne hindamine, me üritame leida parimaid tavasid koostame tegevuskavasid, luua, loome vastastikuse õppimise vorme, tegeleme tulemuslikkuse parandamisega, nii et kõik see võimaldab meil tööturuasutuste korraldust parandada. milline on olukord praegu? meil on võrdleva õppimise raportid, aruanded kõigi avalike tööturuasutuste kohta, nii et igal tööturuasutusel on olemas aruanne nende seisundist tööturul, sellest, kuidas nad, kui tulemuslikud nad on ja nüüd me mõtleme teisele võrdleva õppimise faasile. nõrgad kohad on tuvastatud, parimad tavad on juba tuvastatud, me peaksime minema nüüd võrdleva õppimise teise faasi üle, et me tõesti teeme tööd nende nõrkustega, et tõesti toetada neid Äh, äh, õppida neilt avalikelt tööturuasutustelt, kes äh, nende problemaatiliste valdkondadega hästi hakkama saavad. minu see, et võrdlev õppimine on tõesti väga edukas, seda illustreeris väga hästi see, et meil viisime, et me viisime läbi seminari koos Taani kolleegidega Kopenhaagenis eelmisel kuul ja ehkki Euroopa Komisjon seda ei rahastanud, enamus avalikest tööturuasutustest olid seal esindatud selleks, et arutada võrdleva õppimise teist faasi. see on märk sellest, et võrdleva õppimise kaudu on olemas tõeline tahe meie tulemuslikkust parandada ja kui kõik hästi läheb, siis me näeme nüüd, äh, mida meie kolleegid on sellest kõigest arvanud.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 meie kolleegide arvamusi ja saan ka rääkida teile esimestest kokkuvõtetest. me esiteks näeme, et võrdleva õppimise lähenemise kaudu on avalikud tööturuasutused tõesti asunud üksteist, ennast reformima, enda tööd ümber korraldama, võttes arvesse liikmesriikide vajadusi. ja me nägime ka, et see partnereid äh, hõlmav lahenemine, lähenemine võib tõesti ähm, tööturuasutuste tulemuslikkust parandada ja see tõsiasi, et äh, me toimime tõenduspõhis, kasutame tõenduspõhist lähenemist, see näitab kolleegidele, et äh, tõesti on võimalik tulemuslikkust parandada, kuna teistes riikides see on toiminud. ja peamiseks eesmärgiks on äh, pakkuda paremaid teenuseid meie klientidele, nii kodanikele kui äh, ettevõtetele. nii et äh, võrdlev õppimine ei ole mitte ainult metodoloogia või mingisugune üritus, vaid see on meelelaad, et äh, õpitakse üksteiselt, parandatakse oma tulemik, tulemuslikkust ja minu jaoks on väga oluline poliitiline toetus ja üks peamistest äh, võrdleva õppimise üritust, tegevuste mm, jaoks olulistest äh, asjadest on, et see peab tuginema äh, usalduslikkusele, et igaüks on võimeline tõesti ennast hindama ja et need partnerid, kes teisi hindavad, on kogenud, et nad on võimelised tuvastama igas avalikus tööturuasutustes äh, neid asju, mis on hästi ja neid asju, mis ei ole hästi. ja see, et äh, usaldada, usutakse seda, et on võimalik äh, tööd parandada, õppides kolleegide kogemustest. ja minu jaoks on usaldus Euroopa Liidu aluseks ja see on ka meie võrdleva õppimise puhul väga oluliseks äh, väärtuseks. võrdleva õppimise eesmärgiks on usalduslik keskkond, mis võimaldab siis kõigi avaliku tööturu asutuste tulemuslikkust parandada, sellepärast et isegi kõige paremad tööturu asutused võivad tei-, saavad teistelt midagi õppida, see on äh, võim-, moodus, kuidas ehitada sildu tööturu asutuste vahele, selleks et mitte ara-, parandada üksnes äh, riikide tööturgu, vaid äh, parandada Euroopa Liidu tööturgu ja see, selles seisnebki võrdleva õppimise väärtus ja loomulikult, nagu te videost nägite, on võimalik võrdlevat õppimist kasutada ka teistes poliitikavaldkondades, sest see on alt üles lähenemine, mis põhineb usalduslikkusel, aga see on tõesti väga läbipaistev, sellepärast et me näitame, milliseid edusamme me oleme selle protsessi käigus teinud. ja lõpetuseks, see tuli just ähm, trükipressist, äh, ma ei tea, kas eile või täna, te näe-, meil on, mul on siin kaasas ka äh, meie vastav brošüür ja vastan meeleldi teie küsimustele, kuulan teie kommentaare, aitäh! aitäh ning äh, võttes arvesse seda, et meil on ainult seitse minutit aega veel ja sooviks teile anda kaks minutit vastamiseks. Äh, viie minuti jooksul ei saa väga süvitsi minevaid küsimusi esitada, nii et äh, palun esitagem nüüd ekspertidele küsimusi. ma ise alustan, ma tahaks teada, mis on avaliku tööturu asutuse ja te-, Eurose seos ja teine küsimus, järgmised küsimused, esimesena saab küsimuse esitada Euroopa Rahvapartei. Merci, president uh,, aussi uh, des questions. aitäh. ja väga kiirelt esitan samuti küsimuse, kuidas te, kui, kuidas te saavutate selle, et, et inimesed saaksid tööle minna hoolimata sellest, et töökohad ja oskused muutuvad väga kiiresti. ning teine küsimus. Te näitasite Kopenhaageni seminari, kus te kõik olite kokku tulnud, aga üldiselt kuidas te üksteist koolitate selleks, et tagada, et areng kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis jääb siiski homogeenseks, aitäh! aitäh, Emilian, Pavel, palun SED fraktsiooni nimel. aitäh teil lühemalt, kui ma tegelikult äh, plaanisin. mina sooviks ka küsida pikaajalise töötuse kohta ja rändajate kohta, et äh, millised on riiklike tööturuasutuste probleemid, kui tegemist on rändajate või siis pikaajaliste töötute tööturule lõimimisega, et põhimõtteliselt on nendega ju ikkagi see aspekt, et neid on vaja äh, koolitada, ähm, rändajate puhul on vaja tegeleda ka nende keelekoolituse ja kultuurikoolitusega, minu koduriigis on tohutuks probleemiks alarahastamine ja see, et on vähem, liiga vähe neid inimesi, kes seda tööd teevad, meil on äh, ka Euroopa Liidu rahastusega projektid, nendega seondub tohutu bürokraatia ja sellega ei saada hakkama. ja kui nüüd vaadata rännet, on tehtud palju, loodud palju töökohti politseinike jaoks, raisatud raha kahjuks tarade ehitamisele paljudes liikmesriikides, aga liiga vähe rahastust on antud äh, lõimimisele. ja lõpetuseks tahaks teada, et kuidas te teete koostööd erasektori avalike tööturuasutustega, nemad teenivad ju raha selle tegevusega. et miks äh, valivad inimesed äh, erasektori tööturuasutusi, mitte äh, avalikke tööturuasutusi ja milline on olukord äh, nendes äh, riikides, kus äh, töökohtade vahendus on pigem erasektori käes, mitte avaliku sektori tööturusutuste käes? aitäh, Anti ja McIntyre, palun Thank you, Chairman. It's, it's difficult. aitäh, härra esimees, väga raske on lühidalt teha, aga ma tõesti annan endast kõik mul on väga-väga hea meel selle võrdleva õppimise sisseviimise üle, et me lähtume faktidest, õpime üksteiselt ja nii edasi, see on kõik muusika mu kõrvadele. aga olukord igas riigis on erinev ja minu koduriigis äh, tuleb ikka ette see, et äh, need, kes ei käi tööl ega õpi, et nende olukord on kõige halvem, meil on viis koma kaheksa protsenti neid viieteist kuni kuuekümne nelja aastaste hulgas, äh, äh, kes ei tööta ja ei käi koolis, aga samas on meil üle seitsmesaja tuhande töökoha, kuhu ei leita töötajaid, nii et ma tahaksin teada, kas tehakse ka koostööd koolide ja ettevõtete ning äh, ülikoolide vahel selleks, et paika panna see, mida tööturg tegelikult vajab ja kuidas nii-öelda seda oskuste lõhet täita? aitäh, Marin Haakin, palun. aitäh, lihtsalt kaks lühikest küsimust. Teie oma brošüüris ütlete, et võrdleva õppimise kaudu on võimalik Äh, oskuste puudust ja tööpuudust vähendada. jah. olles selle nüüd kiiresti läbi vaadanud ja see, mida teie ütlesite, minul aga jääb mulje, et te keskendute just selle pakkumise poole peale. kas te olete mõtelnud ka nõudluse poole peale? ja teiseks, äh, kui on aega vastata, jällegi teie brošüüris räägite te äh, riikide aitamisest reformide väljatöötamisel, äkki te tooksite mõned näited selle kohta? aitäh, Riina Ronja Kaari, palun järgmisena. Øh, aitäh selle ettekande eest, see oli väga huvitav ettekanne võrdleva õppimise kohta. mul on väga palju küsimusi, aga kõige tähtsam minu jaoks on siiski see, et äh, äh need äh, see teie võrgustik on ju tegelikult loodud selleks, et töökohti vahendada. ma tahaksin teada, kuidas te need andmed saate kokku, kuidas te panete kodanikud küsimustele vastama, et mm, kus on kodanike kohta andmete saamiseks, aitäh, Jean Lambertit ei ole kohal, Laura Tšead samuti mitte. ENF fraktsiooni esindajad ka ei ole kohal, kas kellelgi on veel küsimusi? kui ei ole, siis härra Leroy Te saate võimaluse vastata, kui tõlgid on valmis meile veel viis minutit andma. aitäh! aitäh! aitäh selle suure huvi eest äh, avaliku sektori tööhõive teenuste vastu. minu arvates, härra esimees, me kindlasti peame avaliku sektori tööhõivet teenustega tegelema, kui me tahame tõesti äh, olla need, kes juhivad tööturgu, et me toome kokku need erinevad aktiivsed osapooled ja siis tegelikult oleks ju täiesti iseenesestmõistetav, et meie toome pakkumise ja nõudluse kokku ja seega meie peaksime olema juhtivas rollis tööjõuturgude ja tööturu kujundamisel mõned küsimused lähtusid sellest, et me peaksime äh, diplomite ja kvalifikatsiooni võrdlusest minema edasi oskuste võrdluseni. et me ei peaks äh, mõtlema mitte ainult neid praeguseid oskuseid, vaid äh, mõtlema ka tuleviku vajaduste peale, lähtudes siis äh, uute oskuste tegevuskavast ja see tähendab seda, et me peame vaatama nii haridussüsteemi poole, tööturu poole ja ka selle peale, kuidas me seda kahte omavahel saame ühendada. ja sellepärast on äh, väga suurepäraseks näiteks see, kuidas Malta ja minu koduriigi tööhõive äh, ametid koostööd teevad. me esimest korda kasutame nüüd pädevustel põhinevat äh, süsteemi lähtudes siis äh, ja kasutame ka vahel infot, mida saame Prantsuse kolleegidelt, nii et meil on pädevustel põhinev süsteem. Malta saadab oma tühjad töökohad ja elulood meile ja meie vaatame, kas meil oleks kedagi, kes sobiks ähm, ja saadame siis tulemused tagasi Maldasse, nii et äh, kaks väikest äh, avaliku sektori tööhõive ametid teevad koostööd. meil ei ole tegelikult praegu vahendeid äh, eraldi süsteeme välja töötada, aga me saame koostööd teha. lähtudes Malta kogemustest oleme me tegelikult ka enda otsingusüsteemi parandanud, nii et tegelikult kõik osapooled võitsid, võitsid nii tööotsijad, töö võtjad kui ka meie ise, nii et selline koostöö on see, mida me peaksime ka tulevikus rohkem äh, kasutama. ja see on üks näiteid selle kohta, kuidas saab teha koostööd kasutades ära erinevaid eeliseid, mida on pakkuda erinevate riikide töövahendusametitel. ja viimane küsimus reformide kohta reformid, mida oli vaja läbi viia ja mida tehti selleks, et meil oleks võimalik tegelikult pakkuda ka paremat teenust äh, tööandjatele. me ei saa tööotsijaid äh, madala kvalifikatsiooniga või pikaajalisi töötuid äh, tööturule tagasi viia, kui sa ei tea, mida on tööandjatel vaja. ja väga paljud tööhõive ametid tegelevad küll pikkade tööotsijate, pikaajaliste töötajatega, aga nad tegelikult ei teadnud üldse, mis on tööandjate vajadused, nii et ka seda ühenduslüli tuleb tugevdada selleks, et meie tööotsijatel oleks rohkem võimalusi tööturgudel. ja selle praktika puhul kõige tähtsam on see, et me teeksime seda, mida teeb erasektor me ei peaks mitte vaatama teenuseid enda vaatevinklist, vaid tööotsijate ja töötute vaatevinklist. ning samamoodi ka tööandjate vaatevinklist. ma ei õppinud väga palju sellest soovitusest, et me peaksime iga noore inimese paari kuu tagant intervjuule äh, kutsuma, see oli iseenesestmõistetav, aga seal soovituses öeldi ka, et noored tööotsijad ja ka tööandjad tuleb omavahel kokku viia ja üleüldiselt ka töökohtade loomise peale peaks rohkem mõtlema. nii et see, et me loome uusi teenuseid, sellega me parandame oma teenuse pakkumist, me lähtume rohkem inimeste vajadustest ja seega on see teenus tõhusam ja paremini toimiv. see on üks õppetunde, mida me oleme siis jaganud ka teiste tööturuametitega, et kuidas me saaksime neid suurepäraseid töökohtade loomise äh, süsteeme välja töötada. ja tõesti, meil on jällegi parimad kogemused erinevates liikmesriikides, kui me need toome ühe laua taha kokku ja kasutame sünergiaefekte, siis meil on võimalik ka tegelikult kõikides liikmesriikides olukorda parandada. ja mõeldes nüüd pikaajalise töötuse peale ja pagulasprobleemi peale, sest siin on jällegi üks ühine nimetaja, siin on muidugi mitmeid probleeme mitte see ainult, et nendel on väga, inimestel on väga raske jõuda tööturule, aga neil on ka teisi probleeme. pagulaste puhul keeleprobleem, kultuuriprobleem, pikaajaliste töötute puhul äh, haigused, äh, psühholoogilised tõkked. ja nende probleemide suuruse pärast ei saa tegelikult Tööturuametid üksi selle probleemiga lahe, hakkama ja sellepärast tuleks meil kaasata erasektor. E, nii e, äriettevõtted kui ka vabaühendused, sest ainult niimoodi on meil võimalik luua integreeritud teenused, e, mida pakkuda nii pagulastele kui ka pikaajalistele töötutele. ja minu jaoks on see tegelikult kõige suuremaks võimaluseks tagamaks siis tõesti integreeritud teenuse pakkumist ka nendele sihtrühmadele. aitäh! palun veel kord vabandust, et aega oli vähe, aga ma arvan, et see küsimus ise on juba selline, et selles äh, komisjonis me ei kohtu viimast korda, kindlasti kasutame võimalusi ka järgmisel aastal seda küsimust päevakorda panna, selleks et selle võrgustiku edusamme jälgida ja võib-olla siis ka põhjalikumalt äh, tuua siis näiteid selle kohta, kuidas see võrgustik töötab ja muidugi väga tähtis on ka kogemusi vahetada. aitäh teile! aitäh nii arutelus osalejatele kui ka ettekandjale, kena lõunapausi ja kohtume täna pärastlõunal!